Bien, mes chers collègues, je vous invite à regagner votre place, s'il vous plaît. head kolleegid, palun leidke uuesti oma kohad. meil on äärmiselt tihe päevakord ootamas. meenutan, et täna pärastlõunal on komisjoni esindajatega küsimuste-vastuste koosolek. EKON ja eelarvekomisjoni ühisel osavõtul, ma ei saa seal kohal olla ja härra Gaier siis on minu asemel juhatajaks koos Roberto Galtieriga. head kolleegid, alustame. kõigepealt siis äh, koordinaatorite koosoleku otsused. me otsustasime mitte esitada äh, Äh, arvamuse raportit. Äh, mis mm, siis äh, puudutas sotsiaalkaitsekomisjoni. me jagasime siis ühelt poolt arengu Äh, finantseerimine Aldest härra Karens, siis arvamus, mis puudutab äh, noorte, Euroopa noorte äh, tööhüve algatust. see on siis ALDE viiskümmend kolm pluss artikli alusel ja mina olen raportööriks, siis äh, Regi äh, algatas raport äh, investeerimisfondide kohta ja ühise määruse artikli kakskümmend kolm rakendamise kohta, sellega tegeleb siis Rahvapartei fraktsioon ja nimetab lähipäevil raporti koordinaatorite kohtumine üheteistkümnendal veebruaril. seal oli siis juttu kolmekümne esimese märtsi seminarist. me panime paika ka väljastpoolt tulevate esinejate ja e, e, nimekirja, moderaatorid ja ka need, kes siis mm, arvamuste vahetuste rühmades sõna võtavad. mis puudutab Ukraina missiooni, e, seitseteist ja kaheksateist märts on see. seal on siis kolm liiget FÜP-st ja kaks sotsiaaldemokraatidest ja üks Aldet, mis, Aldest, mis puudutab kuulamisi, siis lisaks ühiskuulamistele, mis on juba paika pandud näiteks eelarve äh, ja sede äh, kuulamine äh, kahekümne esimesel jaanuaril kaitse- ja julgeolekupoliitika teemal. meil on ka eelarve ja majanduskomisjoni kuulamine tulemas siis ka teisel märtsil siis veel eelarvekomisjoni ja eelarvekontrolli komisjoni kuulamine oma vahendite teemal viiendal märtsil. seejärel toimuvad veel järgmised kuulamised maksetsükli eh, teemal ja Euroopa eelarve eh, teemal, eelfinantseerimise äh, teemal. ja tahaksime siis teada, kuidas see mm, menetlus täpsemalt toimub. lähiajal paneme ka kuupäevad selle toimumiseks paika. siis Euroopa Liit ja äh, VKE-d sooviksime teha äh, ülevaate, äh, kuidas siis äh, kasutatakse vahendeid aastal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, kuid võttes arvesse tihedat ajakava, lükati see kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta algusesse koordinaatorite kohtumiste ajakava ka kinnitati esimeseks poolaastaks samuti eelarve ähm, projekti äh, erinevate etappide äh, kinnitamine kahekümne kuueteistkümnendaks aastaks. ja siis kinnitati ka Jose Fernandesi poolt välja pakutud ajakava. mis puudutab äh, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamist kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, siis me äh, leppisime kokku, et me piirdume raportiga, mis siis äh, on heakskiitev raport ja poliitiline sõnum järgneb äh, siis, kui äh, toimub paranduseelarve hääletus äh, mis puudutab investeerimiskava, siis äh, koordinaatorid äh, kinnitasid äh, ka koosolekute ajakava. see pandi paika ühiselt majanduskomisjoniga, see on väga, väga tihe ja nõudlik ajakava. mis puudutab makseid, siis koordinaatorid otsustasid luua sellise ajutise meeskonna, rühma, et siis äh, tegeleda mm, nende maksmata äh, arvete äh, küsimusega. seal on siis üldraportöörid, kes tegelevad siis kahe tuhande neljateistkümnenda, viieteistkümnenda, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvega ja seda juhin mina. kahekümne kolmandal veebruaril tehti kokku kokkuvõtted Euroopa äh, Parlamendi nädalast ja koordinaatorid tegid äh, mulle ülesandeks äh, suhelda sel teemal tööhõive ja majanduskomisjonide juhtidega ma ei tea, kuidas teie seda hindate mulle tundub siiski, et äh, oma kogemusest lähtudes, et meil on tõepoolest äh, veel kõvasti võimalik edusamme teha. mis puudutab nüüd neid äh, parlamendi nii-öelda minisessioone, siis meil siiski väljendati arvamus, et me peaksime säilitama hääletuse siin Brüsselis, kuna meil on äh, mitmeid küsimusi, mille üle tuleb äh, tõesti viivitamatult äh, hääletada, et edasi liikuda, seetõttu me soovitasime koordinaatoritel siis oma äh, fraktsioonides ka seda arutada, et, et siis see küsimus jõuaks ka juhatusse ja esimeeste konverentsi vastasel korral hakatakse meid süüdistama liigses viivitamises. Need olid siis äh, küsimused, mida tahtsin teile lühidalt äh, tutvustada. Te saite viienda veebruari koosoleku protokolli. kas teil on selle kohta märkusi? kui ei ole, siis on see protokoll kinnitatud nüüd jõuame päevakorrapunkti neli juurde ja kodukorra artikli viiskümmend üheksa alusel eh, hääletatakse eh, kogu eh, dokumendi üle, millega siis kiidetakse hea, heaks õigusakt, see siis kas kiidetakse heaks või äh, tehakse muudatusettepanekuid, mille tähtaeg on üheteistkümnes äh, märts äh, ja vastavalt artiklile üheksakümmend üheksa üks äh, on muudatusettepanekud vastu võetavad ainult siis, kui need muudavad siis esialgselt ettepanekut sisuliselt. nüüd ma annangi sõna raportöörile, kolleeg ainult omale. jah, tänan. Äh, president, äh, jah, me oleme härra Albrechtiga kaasraportöörid, kuid tema kahjuks ei saanud täna hommikul siia tulla kuid me oleme temaga täiesti ühel nõul. Äh, meenutan teile kiirelt konteksti finantsraamistik, mitmes finantsraamistik võeti hilinemisega vastu ja ka sellega äh, seonduvad dok-, dokumendid, seega ei saanud mitmeid programme kahekümne, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal aegsasti äh, vastu võtta, äh, et oleks siis võimalik vastavaid summasid järgmisse aastasse üle kanda vastavalt äh, artiklile äh, kolmteist äh, finantsmääruses. ja seega oleks siis tarvis need kahe tuhande neljateistkümnenda aasta vahendid kanda üle järgmistesse aastastesse ja siin on siis ühelt poolt see artikkel kolmteist või siis teisalt siis sellised juhud, kus mitmeaastase finantsraamistiku muutmine ei ole Äh, vajalik, äh, kuna äh, meil on siin niisugune mm, paindlikkus, mida võimaldab see finantsraamistik ja neid on võimalik üle kanda tänu sellele, et programmid ei ole piisavalt kaugele oma rakendamisega jõudnud. ja siin on tegemist tõepoolest sellise tehnilise äh, muutusega. me ei ole siin praegu seda mitmeaastast finantsraamistikku äh, nagu põhjalikult äh, üle vaatamas või, või hindamas. see puudutab tegelikult kõiki fonde, ühtekuuluvusfonde, põllumajandusmaaelu arengufondi, Äh, ja muid fonde, tööhõive, noorte tööhõive äh, fondi ja ka äh, varjupaigarände integratsioonifondi ja siin tegelikult on ka kõik liikmesriigid sellesse kaasatud. ehk siis see tõesti puudutab kõiki liikmesriike ja see on, kujutab umbes endast viitkümmend protsenti kogu fondide vahenditest, nii et see on tõepoolest oluline äh, summa. nõukogu äh, äh, väljendas ka oma positsiooni, seal oli tarvis ühehäälset heakskiitu, ECOFIN ka kinnitas selle, seal oli kaks komisjoni deklaratsiooni, ühelt poolt siis see viis liikmesriiki mm, lisaks selle resolutsiooni tekstile, ma arvan, et see, see, mis teil siin on, sellega siis pakuti välja kõikvõimalikke paindlikkuse äh, vahendeid äh, mida siis tõesti oleks võimalik rakendada vahemikus kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist, et neid kasutamata äh, vahendeid rakendada. ja siis kutsutakse üles ka kõiki programme, mida ei ole veel kinnitatud, siis kinnitama enne aasta lõppu kuid viis liikmesriiki Itaalia, Kreeka, Rumeenia, Horvaatia ja äh, Hispaania on väljendanud äh, kahtlust äh, selles osas, kas liikmesriigid tõepoolest on suutelised seda tegema kolmel järgmise aasta jooksul. see oleks lubanud meil tegelikult veel kiiremini edasi liikuda kui äh, pakutud ajaga, kuid äh, võttes arvesse Regi äh, komisjoni seisukohta, me tegime ettepaneku säilitada ähm, mm, ette nähtud hääletuste ajakava sellisena, nagu ta oli, kui sellega nõus ollakse. praeguseks minu poolt kõik. tänan kolleeg Toma, üheteistkümnendal märtsil on siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, aga et põhimõtteliselt ei tohiks vist muudatusettepanekuid tulla, esimene esimesel aprillil me siis otsustame muudatusettepanekute üle ja hääletame ja, ja täiskogul võib-olla tõepoolest võiks saata miniplenaarile, et mitte aega kaotada. kas on märkusi, sõnasoovijaid? kui ei ole, siis liigume edasi. ja nüüd annan sõna äh, kolleeg äh, Kirtsasele, mis küsimuses, mis puudutab siis globaliseerumisega kohandamise Euroopa Fondi kasutusele võtmist. Ehm, aitäh, tegemist on taotlusega, mida me peaksime toetama, tegemist on Kreeka valitsuse ja Euroopa Komisjoni algatusega esimees katkestab hetk, härra Kertsos. aitäh, härra esimees. andsin käega märku, aga tundub, et jäin teil kahe silma vahele. tahtsin selle raporti kohta, mida just tutvutati, mida just tutvustati ja mille eest ma tänan siiski ühe küsimuse äh, esitada, ütleb härra Kölmel. mis puudutab vahendite ülekandmist, kas me ei peaks mõtlema ka selle peale, et natukene aega tagasi me väga põhjalikult tegelesime selle küsimusega, et meil on maksmata arveid, et meil on väga suured summad veel üleval ja kui me nüüd lihtsalt äh, jätkame nagu vanasti, et me ei räägi vahendite ülekandmisest maksekohustuste puhul, siis ma kardan, et selle aasta lõpus ei ole meil mitte sama probleem, vaid suisa suurem probleem maksmata arvetega. nii et me ei peaks lihtsalt siin päevakorraga edasi minema ja ütlema, et tegemist on lihtsalt mingi tehnilise menetlusega me peaksime pigem mõtlema, kuidas see kõik mõjutab meie probleemi maksmata arvetega, aitäh! jah, tänan. kuna meil tuleb just nüüd maksete signeeringute kohta äh, eraldi äh, koosolek, siis äh, tuleb ka nende maksete ähm, nii-öelda likvideerimisest eraldi juttu ja siis pannakse ka paika, mida selleks tarvis täpselt teha on. jah, kolleeg Toma. jah, vastaksin veel kord kiirelt ma olen küll eelöelduga nõus, aga komisjon ei näe hetkel ette maksekohustuste eda-, ülekandmist, kuna ei ole võimalik ette näha programmide rakendamise tempot. kuid mida võib küll öelda, on see, et selle aasta ja järgmise kolme aasta jaoks on see just nimelt kergenduseks kui need makseid ei tehta. kuid sellest on ka pärastpoole juttu, et eh, sellest tulenevalt kuskil aastatel kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist eh, just kuhjuvad need, eh, need tegemata maksed. jah, parimaks viisiks seda lõhet vähendada on just nimelt seda kõike ajas nii-öelda laiendada et on ju hea uudis, et ei ole äh, eelmisel aastal neid makseid tehtud. aga kuna kohustused on endiselt üleval, siis tõepoolest programmi lõppedes äh, võib, äh, võib tekkida probleeme, mistõttu ongi meil tarvis selline graafik ette näha kus on täpselt paika pandud, kuidas need summad liikuma hakkavad. eriti just noorte tööhõive algatuse puhul otsustas nõukogu seda protsessi kiirendada. nii, mis puudutab poliitilisi sõnumeid, siis on selge, et teil on tõepoolest võimalik äh, oma sõnumit ka selles äh, tahab kahes edastada. härra Kristas, jah, suur tänu, härra esimees, nagu ma ütlesin, tegemist on Kreeka valitsuse ja Euroopa Komisjoni algatusega ja ma leian, et seda peaks toetama. võin teile ka selgitada, miks. meil Kreekas on praegu väga raske kriis ja tarbijad kannatavad väga palju. ning ka see kõik on mõjutanud reklaami üheksasada kaheksa inimest, äh, kes töötavad erinevates äh, teleettevõtetes ja ringhäälinguettevõtetes, kes töötavad Attika piirkonnas, äh, see on siis Ateena ümber ja Pireuse ääres. ja praegusel hetkel on kulud väga suured, kahe tuhande seitsmendal aastal oli viimane kord, kui reklaamitulud suurenesid. kes teab, võib-olla vanasti äh, ei edastatud neid numbreid ka õigesti, aga praegusel hetkel on bilanss selline, et Äh, võlad on suurenenud. Kreekal ei olnud võimalik oma vajadusi katta, tuli võtta laene ning äh, seda kõike selleks, et äh, bilanss oleks positiivne. nii et meil on vaja ja vähemalt kahe tuhande seitsmendal aastal õnnestus meil kohaneda nende uute arengutega, kuid kahe tuhande kaheksandal aeg, aastal ringhäälingu ettevõtete töötajatest paljud äh, kaotasid oma töökoha. meil on vaja, neid oli vaja toetada, üle viie miljoni euro maksti toetustena välja ja sellepärast peaksime me praegust taotlust toetama selleks, et nendel inimestel oleks uuesti võimalik oma töö leida kuuskümmend protsenti kuludest kannaksime meie ja siis ülejäänud kulud kannaks Kreeka riik. nii et äh, mõeldes selle peale, kui suured on meil probleemid siin äh, üleilmastumise tõttu äh, ja kui palju vajab toetust Kreeka majandus, tuleks ka seda taotlust toetada tänan, härra Kürtsus, nüüd äh, arvamuste vahetus, kas on sõnasoovijaid? nüüd anname sõna kolleeg Kristoforule äh, punkti kuus all. kinnitopilsi του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Aitäh! me räägime globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondist minu raporti puhul ja me räägime siin üle seitsmesajast äh, töövõtjast. pärast seda, kui komisjon raporti läbi vaatas, tuli välja, et kõik tingimused on täidetud selleks, et kasutada globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi vahendeid nii et üle võetakse kõik need kulud, mis tulenevad seitsmesaja viiekümnest töövõtjast, kes töötasid kolmekümnes erinevas ettevõttes. kokku on tegemist üle kuue miljoni suuruse summaga ja globaliseerumisega kohanemise fond peaks kandma kuuskümmend protsenti kuludest, ülejäänud kulud võtab enda kanda Kreeka riik. eesmärgiks on otse loomulikult see, et praegustes rasketes tingimustes kõik töövõtjad äh, uuesti leiaksid töö ja saaksid uuesti tööturule tagasi tulla. tegemist on äh, praeguste äh, üleilmastumisest tulenevate probleemide tagajärjega. samamoodi mängib väga suurt rolli majanduskriis. nagu te teate, kahe tuhande kaheksandast aastast on Euroopa majandus, Kreeka majandus väga palju äh, langenud, meil on üha rohkem töötuid ja väga paljud inimesed elavad allpool vaesuspiiri. nii et äh, Äh, see kõik on olukorda veelgi raskendanud, praegusel hetkel võime me rääkida sellest, et äh, nõudlus on meil väga palju vähenenud, inimesed ei suuda enam osta isegi mitte esmatarbekaupu ja seega väga paljud ettevõtted ja üksikisikud peavad oma pankroti välja kuulutama. väga paljudel inimestel puudub täielikult sissetulek ja seda näitab ka see, et ettevõtted ei müü enam mitte midagi, üha vähem tehakse reklaami, reklaamitulud on vähenenud ning inimesed kasvat-, kannatavad. ja see, mida härra Kirtsas ütles, ma olen temaga täiesti nõus. Kreeka riigikohustusi tuleb ka üleminekuperioodi, kohustustest tuleb ka üleminekuperioodil kinni pidada. jah, me peame tegema oma seadusandluses kohandusi selleks, et me oleks kooskõlas Euroopa Liidu õigustikuga. siin tuleb mõelda, kas saab teha ülekandeid ka teistest äh, tõukefondidest. olukorda on sügavalt uuritud ja jõuti järeldusele, et kõik tingimused on täidetud ja et see taotlus äh, väärib ära meie toetuse ja just sellepärast, nagu öeldud, me peaksime seda taotlust ka toetama. tänan, kes äh, soovib äh, sõna võtta, kui ei ole kedagi, siis läheme järgmise raporti juurde, härra Negrescu ja teemaks Lufthansa tehnika äh, domnule președinte autoritățile irlandeze au depus cererea lufthansa jah, tänan, äh, Iiri võimud andsid selle taotluse sisse üheteistkümnendal septembril kaks tuhat neliteist, see eelarve ületab kaht äh, miljonit. siin on siis äh, kakssada viiskümmend töötajat, kes koondati ja kes siis saaksid kasutada äh, selle äh, fondi äh, kelle puhul saaks kasutada selle, selle fondi vahendeid ja tegelikult siin ei ületata seda viiesaja inimese piiri, kuid Iiri võimud viitasid sellisele erilisele olukorrale, mis seal kohapeal, kohalikul tööturul valitseb. Iiri võimud on juba hakanud äh, pakkuma teenuseid äh, äh, koondatud töötajatele. komisjon märgib selles osas, et tingimused on täidetud, et kasutada globaliseerimise kohanemise Euroopa Fondi vahendeid ja ma arvan, et me peame kõike seda toetada, et võimaldada kõigil nendel inimestel uuesti töö turule eh, siseneda. Eh, nad on eh, töötanud siis lennufirmade äh, äh, hooldusteenistustes, mis on üha enam üle viidud Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse. hääletus äh, tuleb siis eelarvekomisjonis kahekümne kolmandal märtsil, muudatusettepaneku esitamise tähtaeg viies märts. kui on sõnasoovijaid, siis palun, härra Dufre. ja lihtsalt üks info küsimus, kui ma sain õigesti aru, siis siin äh, on tegemist äh, erandiga, kuna tavaliselt ähm, on äh, selle fondi vahendite kasutamise tingimuseks viissada koondatud töötajat ühest ettevõttest. kas niisugune erand äh, on äh, tavaline, see ei ole üldse kriitika, vaid lihtsalt äh, minupoolne huvi, kas on olnud veel niisuguseid erandeid või on see nii-öelda pretsedent? tänan, kolleeg Depre, kas komisjon võiks vastata? härra Paradis? jah, see on tõepoolest esimene kord sellel aastal, seda juhtub väga harva, kuid äh, pretsedente on siiski olnud. see oli siis see vastus. see on tõepoolest oluline, miks just äh, viissada inimest on selleks piiriks seatud. härra Negrescu, siin raportis on äh, tõepoolest ka rõhutatud, et niisuguseid asju ei juhtu äh, väga sageli ja seega ka palutakse komisjonil äh, arvesse võtta seda aspekti ja tegelikult tuleb ka nende erandite puhul väga selged reeglid äh, paika panna. kas on muid kommentaare? ei ole, siis läheme hääletuse juurde hääletus ülekandmise üle toimub elektrooniliselt, nii et äh, palun pange oma kaardid äh, sisse kuni hääletuse lõpuni, jätke need sinna. Ah, Qui Monsieur Zani. Où est-il Je ne vois pas. Oui, je vous en prie. Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere se fosse possibile aspettare fino a... Aitäh, härra esimees kas oleks võimalik oodata kuni poole üheteistkümneni, sest äh, päevakorra järgi pidi siis algama hääletus, mõned kolleegid on öö, äh, töötamas teistes komisjonides ning nad tulevad siia õigeks ajaks. olgu, eks me ootame siis. praegu on kell umbes kümme kakskümmend kaheksa Nous allons d'abord nous prononcer sur euh, les orientations du budget 2016, section 3. kõigepealt vaatame siis euh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kolmanda rubriigi euh, suuniseid. härra Fernandes on raportöör, ta äkki oskab meile midagi öelda? äkki saate enne poolt äh, üht-teist veel paari sõnaga oma raportit kommenteerida. Teil on kaks minutit, härra Fernandes. ei, siiski neli. Monsieur Fernandez, vous avez la parole. Härra Fernandes, palun. Vous rappelez ce qu'il y a dans, dans ennem hääletust on teil võimalus tutvustada seda, mis raportis seisab. aitäh, härra esimees. tahaksin tänada kõiki fraktsioone tehtud muudatusettepanekute eest. samuti tahaksin tänada kõiki fraktsioone tiheda koostöö eest ja nüüd edasi räägin portugali keeles tõepoolest, see raport on palju võitnud selle eest, selle, sellest, et kõik tegid koostööd, üritasime jõuda kompromissidele, üritasime nende ettepanekute puhul saavutada võimalikult ulatuslikku konsensust. tahaksin veel kord tänada ka variraportööre oivalise töö eest, tagamaks, et need suunised tõesti saavutaksid selle kuju, mis, milli, mis nad siin raportis saavutanud on. loomulikult me ei saa kõike öö, oma tahtmist, kõik oma tahtmist läbi suruda, me peame ju jõudma konsensusele. see on oluline osa Euroopa Parlamendi tööst. loodetavasti Euroopa Komisjon võtab ka selle raporti üldiselt hästi vastu, et nad mõistavad meie sõnumit ehk siis, et nad mõistaksid meie prioriteete, meie muresid. kui me maikuus hakkame arutama seda raporti projekti, siis loodetavasti on meil nendest suunistest ka kasu. loodetavasti ka meie käimasolevas töös on nendest kasu. kui nüüd vaadata maksekavasid ja seda, et me peame oma kohustused ju täitma, eriti mitmeaastase finantsraamistiku sees, siis loodetavasti kõik probleemid saavad lahendatud nii, et kahe tuhande kuueteistkümnes aasta on aasta, kus kõik programmid täielikult ka ellu rakenduvad. me soovime tagada, et rakendusmäär on täpselt selline, nagu mitmeaastases finantsraamistikus ette nähtud ma loodan ka, et nõukogu reageeriks samuti. Nad on oma deklaratsioonides küll rääkinud töökohtade loomisest ja majanduskasvust, lootkem siis, et nad ka eraldavad finantsressursid selleks, et me oma endale võetud kohustusi saaksime täita MFF-i raames. seega loodan, et koostöö nende, mida me nägime nende suuniste puhul, jätkub ka tulevikus, ma olen veendunud, et see jätkub. eelarve on, eelarveteemad on erakordsed selles mõttes, et siin komisjonis on meil üsna laialdane konsensus, et me saaksime ka edasi töötada, tulemaks vastu meie kodanike ootustele äh, Äh, et me saaksime toetada töökohtade loomist, majanduskasvu, investeeringuid, mis tuleks kasuks nii ettevõtetele kui kodanikele. loodetavasti kaasneb meie tegevusega majanduskasv, mida me kõik ootame, aitäh! suur tänu raportöörile, kell on nüüd kümme kolmkümmend ja me alustame hääletusega kolleegil ei ole kaarti kaasas. Bien, nous nous prononçons sur les... hästi, see siis äh, puudutab kahe tuhande kuueteist aasta eelarve menetluses suuniseid. muudatusettepanekud kuusteist, seitseteist on tagasi võetud, muudatusettepanek kaheksateist on sellele on lisatud siis suuline muudatusettepanek for smart sustainable and inclusive growth in the European Union. kes äh, toetavad seda muudatusettepanekut kaheksateist? aitäh, kes on vastu? erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd kompromiss A. kes toetab? tänan, kes on vastu? erapooletuid ei ole, kaks erapooletut. kompromiss A on heaks kiidetud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend üks lõikes üks A, kes on poolt? kes on vastu? aitäh. elab, erapooletud? see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse kes on poolt? tänan, kes on vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, raportöör on selle vastu nagu ka eelmise vastu, kes on poolt? tänan, kes on vastu? tänan, erapooletud? see on tagasi lükatud. muudat-, eh, kompromiss B lõikes kaks, kes on poolt? kes on vastu? aitäh, erapooletud. kompromiss B on heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis. raportöör on vastu, lõige kaks A, kes on poolt? teeme selle puhul elektroonilise hääletuse palun hääletage. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek kolmkümmend viis on tagasi lükatud, seitseteist poolt, neliteist vastu. kompromiss C eh, raportöör ei toeta, lõikes kolm, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletuid. see on heaks kiidetud. lõige kolm A, muudatusettepanek nelikümmend üks, raportöör ei toeta, kes on poolt? kes on vastu? aitäh, erapooletuid. see on tagasi lükatud. kompromiss D lõikes neli, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletuid. kompromiss D on heaks kiidetud. lõige viis, muudatusettepanek viiskümmend, raportööri toetab, kes on poolt? siinkohal tuleb ka elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see äh, muudatusettepanek on tagasi lükatud. lõikesse viis muudatusettepanek viiskümmend üks. Äh, raportöör toetab, kes on poolt, aitäh, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, kes on poolt, äh, raportöör toetab, aitäh, kes on vastu, aitäh, erapooletuid, see on heaks kiidetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm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 ask the Commission to strengthen EU programs which complement the Member States' action in this field. Avis favorable du rapporteur. Qui est pour? raportöör toetab seda, kes on poolt, aitäh, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. muudatusettepanek viiskümmend neli, raportöör ei toeta, kes on poolt, kes on vastu, aitäh, erapooletud, see on tagasi lükatud lõikesse viis A muudatusettepanek viiskümmend kuus, raportööri toeta, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? see on tagasi lükatud. kompromiss E muudatusettepanekut äh, lõikes kuus, kes toetab? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletuid? kompromiss E on heaks kiidetud lõikesse kuus A kompromiss F, raportöö toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on heaks kiidetud. lõikes seitse kompromiss G, raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. kompromiss G on heaks kiidetud lõikes seitse A muudatusettepanek seitsekümmend kolm, raportöör ei toeta, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? see on tagasi lükatud. Äh, muudatusettepanek seitsekümmend neli, lõige seitse A, raporti toeta, kes on poolt, kes on vastu? erapooletuid, see on tagasi lükatud lõikes seitse A äh, muudatusettepanek seitsekümmend viis on tagasi võetud. sealsamas muudatusettepanek seitsekümmend kuus, raportööri toeta, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. lõikes kaheksa kompromiss H, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud kompromiss H on heaks kiidetud. lõikes kaheksa A muudatusettepanek äh, kaheksakümmend viis, raportööri toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. lõikes üheksa kompromiss I, äh, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. lõikes kümme 10 Äh, muudatusettepanek üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? Äh, president äh, alguses eksis, tegemist oli sellegipoolest muudatusettepaneku üheksakümne kolmega. kompromiss J, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud see on heaks kiidetud. Äh, muudatusettepanek üheksakümmend seitse, raportöör ei toeta, kes on poolt? vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, raportöör toetab, kes on poolt? vastu? erapooletud? see on heaks kiidetud. lõige kolmteist, äh, muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, raportöör toeta, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud, muudatusettepanek sada, raportöör toetab poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud, muudatusettepanek sada üks, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud, lõikes kolmteist A uus kompromiss ka, raportöör toetab, kes on poolt, vastu erapooletud. kompromiss ka on heaks kiidetud, lõikes neliteist, muudatusettepanek sada kolm, raportöör ei toeta, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. see on tagasi lükatud, muudatusettepanek sada neli, raportöör ei toeta, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viis, raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud. see on heaks kiidetud, muudatusettepanek sada kuus, raportöör ei toeta, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. lõikes neliteist A ettepanek sada seitse, raportöör toetab, kes on poolt, vastu, kes on erapooletu, see on heaks kiidetud. lõikes neliteist A see on juba kaetud kompromissiga F, samuti järgmine. nüüd siis lõikes viisteist ettepanek sada kümme, raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? hääletame elektrooniliselt, palun sada kümme. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek sada kümme on kinnitatud. sada üksteist, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud see on tagasi lükatud, muudatusettepanek sada kaksteist, raportöör toetab, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on heaks kiidetud, lõikes kuusteist, muudatusettepanek sada kolmteist, raportööri toeta, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, see on tagasi lükatud, ettepanek sada neliteist, raportööri ei toeta, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, see on tagasi lükatud, ettepanek sada viisteist, raportöör ei toeta, kes on poolt kes on vastu? erapooletu? see on tagasi lükatud, lõige seitse, äh, kuusteist A, ettepanek sada kuusteist, raportööri toeta, kes on poolt? vastu? erapooletu? see on tagasi lükatud. ettepanek sada seitseteist. annaksin sõna siin raportöörile, kellel on suuline ettepanek. jah see on lihtsalt selline tehniline muudatus, tahaksin asendada post electoral MFF electoral review ja electoral review lihtsalt öö, äh, lisada sinna kahe elemendi vahele sidesõna and, and revision. Äh, raportöör äh, toetab, kes on poolt, kes on vastu, see on vastu võetud sada kaheksateist, raportöör ei toeta, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, see on tagasi lükatud. sada üheksateist, raportöör ei toeta, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, see on tagasi lükatud. raportöör ei toeta, kes on poolt, kes on vastu. hääletame elektrooniliselt, sada kakskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see ettepanek on tagasi lükatud. lõikes kaheksateist kompromiss L, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu. see on vastu võetud. nüüd põhjendused A muudatusettepanek üks, raportööri toeta üks ja kes on vastu? kes on erapooletu? see on tagasi lükatud, ettepanek kaks, raportööri toeta, kes on poolt? vastu? erapooletu? see on tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, see on heaks kiidetud. Äh, A väike A, raportöör ei toeta, ettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu. see on tagasi lükatud, muudatusettepanek viis, raportöör ei toeta, kes on poolt, vastu, erapooletu ettepanek kuus, raportöör ei toeta, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu. see on tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse. raportöör ei toeta, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa Mm, mida katab tegelikult seitse. seda ei kiidetud heaks. muudatusettepanek üheksa. raportöör toetab, kes on poolt? vastu? erapooletu? see on heaks kiidetud. muudatusettepanek kümme, mida katab kompromiss F nüüd põhjendus C, muudatusepanek üksteist, raportile toeta, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kaksteist, raportöör toetab, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. ettepanek kolmteist, raportöör toetab, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud muudatusettepanek neliteist, mida raportöör ei toeta, kes on poolt? muudatusettepanek neliteist, mida raportöör ei toeta, kes on poolt? hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see ettepanek on heaks kiidetud. põhjendusest D, muudatusettepanek viisteist, kes toetab? kes on vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud ja kogu raporti äh, hääletus muudetuna hääletame nimeliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud kakskümmend seitse poolt, viis äh, vastu, üks erapooletu, ilma kaardita kolleeg läks, lahkus saalist ilmselt oma kaarti otsima. palju õnne raportöörile. nüüd läheme edasi globaliseerimise kohanemise fondi kasutusele äh, võtmise hääletus, kuna raportöör midagi ei muutnud, see on punkt üheksa, äh, siis äh, raportöör võib väga lühidalt sõna võtta, kuna üksteist kolmkümmend tuleb ka parlamendi peasekretär siia. nüüd saab siis sõna seega kolleeg Plenkovitš ja see puudutab eh, NO Steel du Ferco NLMK, Belgia. aitäh, president, väga lühidalt. see on siis see viies raport, mis puudutab EGF-i eh, e kasutusele võtmist eh, terasesektoris, nagu te ütlesite äsja, see puudutab Eno piirkonda, ettevõte Duferco NLMK, selle taotluse tegid Belgia võimud aastal kaks tuhat kolmteist, siis järgnesid teatavad menetlused komisjonis ja parlamendis, kuid kõik viidi läbi korrektselt meil oleks äh, tõepoolest hea meel näha, et asjad äh, kiiresti <laughs> liiguksid EGF-i puhul. Äh, summaks on üheksasada kaheksakümmend üks tuhat eurot, mis aitaks siis kaasa äh, töötajate olukorra parandamisele selles Eno piirkonnas, kes on jäänud töötuks. seega ma äh, soovin, et äh, te toetaksite seda raportit. nüüd hääletame, kes on poolt, ettepanek kolm. kes on vastu? erapooletud see on heaks kiidetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu. nüüd elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm raportööri suulise muudatusettepanekuga, kes tahaks siis asendada stress the need for an efficient and coordinated approach at union level in order to fight unemployment in the field steel sector. raportöör toetab, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on heaks kiidetud, lõige kümme A muudatusettepanek neli, see on juba kaetud lõige kaksteist, ettepanek viis, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on heaks kiidetud. lõige kaksteist A, muudatusettepanek kuus, raportöör toetab, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on heaks kiidetud. muudatusettepanek seitse on kaetud, nüüd muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? see on heaks kiidetud. lõige neliteist A muudatusettepanek üheksa, siin on ka suuline ettepanek äh, raportöörid, kes lisab notes that more than half of total estimated costs are to be spent on redeployment services, namely support, guidance and integration measures. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. see on heaks kiidetud ja muudetud teksti hääletus nimeliselt, palun. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Äh, poolt kolmkümmend, vastu kaks, erapooletuid ei ole. see on vastu võetud. nüüd läheme edasi EGF-i kasutusele võtmine, Saint-Gobain Securit eh, Belgia. nüüd saab sõna kolleeg Liadmiri Adam. Ehm, aitäh, mis ma olen koostanud ka tehnilise raporti ETF-i kohta, mis suure häälteenamusega siin komisjonis ka vastu võeti. E, see puudutas siis kahesaja inimese koondamist, me peame silmas pidama siin väikeettevõtetes töötavate, töötavaid inimesi ja tagama, et nad leiaksid ikkagi uue töökoha, seetõttu e, tuleks nüüd toetada siin selle kahesaja viiekümne seitsme inimese vist e, tulevikku siin äh, on tegemist ka erakorraliste asjaoludega ning see on viimane EGF-i raport, mis äh, põhineb kahe tuhande kuuenda aasta määrusel. see ongi kõik yeah.. aitäh, nii et äh, see on siis üks teine erand nende viiesaja 500 inimese piiri juures. nüüd siis äh, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu. erapooletud, see on vastu võetud, lõige üks A. muudatusettepanek neli, need on kahes osas, esimest osa toetab raportöör, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud teine osa raportööri toeta, kes on poolt? vastu? hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud, seitseteist poolt, kolmteist vastu. muudatusettepanek viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on heaks kiidetud. lõikes viis muudatusettepanek kuus, raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh, vastu? erapooletud, see on heaks kiidetud. lõikes kuus muudatusettepanek seitse, raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? elektrooniline hääletus. see on muudatusettepanek seitse. president vabandab, kui oli segadust. muudatusettepanek seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on heaks kiidetud. lõikes kuus muudatusettepanek kaheksa, mida raportöör ei toeta, kes on poolt? vastu? erapooletud? see on heaks kiidetud. kümme A-s muudatusettepanek üheksa, raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see on heaks kiidetud. lõikes üksteist A muudatusettepanek kümme, raportöör toetab, kes on poolt? vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. lõikes kaksteist, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? muudatusettepanek üksteist. president vaatab, et tegemist on siis tehnilise parandusega, hääletust ei toimu, vabandab. Äh, äh, muudatusettepanek kolmteist kes on poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. seitseteist A uus lõige, muudatusettepanek neliteist, raportöör toetab, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud äh, muudatusettepanek üks põhjendusest D, raportöör ei toeta, kes on poolt? vastu? erapooletud. see on heaks kiidetud. põhjenduses E muudatusettepanek kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. see on heaks kiidetud. nüüd kogu teksti hääletus nimeliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kaks vastu. see on seega heaks kiidetud. erapooletuid ei ole. nüüd läheme edasi punktis üksteist, Aleo Solar ja nüüd annan sõna Iris Hoffmannile. Ähm, hästi lühidalt tegemist on ettevõttega Brandenburgi liidumaa ja toodab äh, päikesepatareid täpselt samamoodi nagu äh, teiste ettevõtete puhul fotogalvaanikas pidid nad hinnasurvele Hiinast äh, järele andma. Neil ei olnud võimalik saada hinda, mis oleks ennast ära tasunud. kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist hinnad langesid nelikümmend protsenti ja olid madalal tootmiskuludest äh, Saksamaal. kahe tuhande viiendast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani on Hiina osakaal turul üheteistkümnest protsendilt üle kuuekümne äh, langenud ja äh, tõusnud ja Saksamaa osakaal on kahekümne ühe protsendini langenud ja on tehtud küll jõupingutusi, kuid mitte midagi head pole ära tehtud. tegemist on küll ühe ettevõttega, mis on pankrotti läinud ja mis osaliselt ka tootmise täiesti lõpetas ja millest osad müüdi edasi ka Hiinale. üle mitme tuhande inimese lasti lahti ja nüüd loodetakse, et nelisada kuuskümmend kuus on siiski uuesti võimalik tööle võtta, me räägime umbes miljonist eurost, üks koma üks miljonit. ja ma palun, et te toetaksite seda raportit. suur tänu tekib tõesti äh, küsimus, miks ei ole Euroopa Liidus suudetud äh, dumpingu vastu paremini võidelda. nüüd hääletame lõige kolm, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud see on vastu võetud, kolm on tagasi võetud, muudatusettepanek neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud, muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, lõikes kümme, ettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu see on heaks kiidetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. lõikes üks B eh, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. üks C-s muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud see on heaks kiidetud. üks D muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud? see on heaks kiidetud, muudatusettepanek üksteist, lõikes üksteist E, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on heaks kiidetud. kogu äh, tekst, muudetud tekst, kes on poolt, kes on vastu, elektrooniline hääletus hääletus on lõppenud. poolt kolmkümmend, vastuhääli üks. see on seega heaks kiidetud. järgmine punkt EGF-i kasutusele võtmine. vabandust. minu hääl ei läinud seega arvesse, ütleb kolleeg Arnold. ma olin vastu, kas oleks võimalik see registreerida? jah, hästi, võtame selle arvesse. Mm, sõna on härra Albretil, aga teda ei ole, nii et me saame kohe minna hääletuse juurde. Zahem lõige üks, muudatusettepanek üks, raportööri toeta, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, see on tagasi lükatud, lõikes kaheksa, muudatusettepanek kaks. hääletus ainult esimese osa üle. raportöör toetab, teist osa äh, on, teine osa on kaetud äh, lõikega üheksa ja suulise muudatusettepanekuga. kes on poolt, kes on vastu? see on heaks kiidetud. lõige kaheksa A muudatusettepanek kolm, raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. lõige kaheksa B uus muudatusettepanek neli, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud, lõige üheksa, suuline raportööri muudatusettepanek lõppu lisatakse järgmine lause. The importance of ensuring that double financing in cases of such complementary actions is prevented. avis favorable du rapporteur qui est pour. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. kogu teksti hääletus muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tekst on vastu võetud, poolt kakskümmend üheksa, vastu kaks. kas teil õnnestus anda oma hääl? väga hea. nüüd läheme edasi järgmise punktiga, Caterpillar. nüüd saab sõna kolleeg Jäätanmägi, teda ei ole. siis asume kohe hääletuse juurde. muudatusettepanek üks, raportöör toetab, kes on poolt? vastu erapooletud, see on heaks kiidetud, muudatusettepanek kaks lõikes kolm, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, äh, erapooletud, see on vist tagasi lükatud, lõikes neli tuli ettepanek äh, kontrollida elektrooniliselt, muudatusettepanek kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kaksteist vastu, heaks kiidetud. muudatusettepanek kolm, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, see on heaks kiidetud, lõikes neli A ettepanek neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud, uus viis A lõige, eh, ettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud, lõikes kuus, ettepanek kuus raportööri suuline ettepanek äh, asendab nõukogu komisjoniga. raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. lõikes kuus A äh, ettepanek seitse, aga see on nüüd ära langenud. lõikes kuus B muudatusettepanek kaheksa, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, see on heaks kiidetud. lõikes seitse A muudatusettepanek üheksa, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. lõikes kaheksa ettepanek kümme, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. üheksa A-s ettepanek üksteist, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu erapooletud. see on heaks kiidetud. üheksa B-s ettepanek kaksteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. see on heaks kiidetud. kümme A-s ettepanek kolmteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. see on heaks kiidetud. nüüd kogu teksti hääletus nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud, kolmkümmend poolt, kaks vastu, erapooletuid ei ole. nüüd ArcelorMittal, raportöör on härra Negrescu. jah, lihtsalt paar sõna see taotlus tehti kahekümne teisel juulil kaks tuhat neliteist, siin oli ka tähtaegadest kinni peetud. selle summa on kakssada, kaks miljonit kuussada tuhat eurot. ja üle tuhande kahesaja töötaja koondati, fondist saab toetust üle üheksasaja koondatud töötaja, mina leian, et Ähm, siin on kõik kriteeriumid täidetud, et EGF-ist toetust saada. siin on rõhutatud seda, et äh, terasetööstuses on väga tõsiseid äh, probleeme, selles sektoris on hiljuti tehtud äh, kolm taotlust EGF-ile, seega palun teie toetust sellele raportöörile. jah, meil on siin kaheksa muudatusettepanekut, mida kõike raportöör toetab, kas me võiksime kõikide puhul äh, korraldada äh, korraga hääletuse või siis kogu teksti koos sellega. kõigepealt äh, kõik muudatusettepanek koos, ettepanekud koos, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? muudatusettepanekud on seega heaks kiidetud, nüüd kogu teksti hääletus nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, kaks vastu, erapooletuid ei ole. nii, nüüd saame liikuda edasi. finantseeskirjade reformi küsimuse juurde ja meie hulgas on nüüd proua Lamarck, kes on kontrollikojast siia tulnud, täname teid äh, tehtud töö eest. selle teksti valmistas ette Ingeborg Gressle. ja võib-olla siis esmalt mm, väike sissejuhatus, kas on muudatusettepanekuid? aitäh, härra esimees, kaks märkust. kõigepealt suur tänu kõikidele äh, Äh, äh, komisjoni kaastöötajale Erik Paradiile, kellel on täna viimane tööpäev, ta läheb nimelt pensionile, nii et ma soovin talle kõike head meie poolt ja suur tänu suurepärase koostöö eest. teiseks, suuline muudatusettepanek kuus, võtan selle tagasi, sest kolleegid protestisid selle pärast. see on täitsa lõpus, see puudutab artiklit sada üheksakümmend kuus nii et selle suulise muudatusettepaneku võtan tagasi, kuna kolleegid olid sellele vastu, aitäh. Alors, amendement numéro 30. jah, muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, aitäh, kes on vastu, erapooletuid, see on heaks kiidetud muudatusettepanek kolmkümmend üks, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. esimene artikkel, punkt üks A, muudatusettepanek kolm ja muudatusettepanek neli, mis on identsed, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud muudatusettepanek number kolm, mis on suuline, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on heaks kiidetud. ettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu? kes on erapooletu, see on heaks kiidetud nüüd kompromiss A. raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. see on heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis ja kolmkümmend kuus. raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud see on heaks kiidetud, muudatusettepanek kuus raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud, muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud, kompromiss B, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud muudatusettepanek seitse, nelikümmend, nelikümmend üks äh, plokina. siin on tegemist selgitustega, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. Need on heaks kiidetud. muudatusettepanek kuus, mida raportöör toetab, kes on poolt kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud nüüd ettepanek nelikümmend kaks, see on suuline, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on heaks kiidetud. muudatusettepanek seitse ja nelikümmend neli, mis on identsed, mida raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, need on heaks kiidetud. muudatusettepanek kaheksa seda katab nelikümmend neli, muudatusettepanek kaheksa ja nelikümmend viis, mis on identsed, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, need on heaks kiidetud, muudatusettepanek nelikümmend kuus, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletu, see on heaks kiidetud, üheksa langeb ära, ettepanek kümme, mida raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu, see on heaks kiidetud, nelikümmend kaheksa, mida raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? see on heaks kiidetud, nelikümmend üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid see on heaks kiidetud. viiskümmend ja viiskümmend üks äh, hääletus äh, plokina. siin on lisakriteeriumina sisse toodud termin äh, corruption, korruptsioon. ja seega hääletatakse koos, mida raportöör ka toetab, kes on poolt? vastu? erapooletud? Need on heaks kiidetud muudatusettepanek kaksteist, raportöör toetab, kes on poolt? vastu? erapooletud? see on heaks kiidetud. kompromiss A. Mm, vabandust, ütleb äh, president, sest ta ei keeranud lehte. muudatusettepanek viiskümmend kaks, mida raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud see on heaks kiidetud. muudatusettepanek üheksa langeb ära, nüüd viiskümmend kolm. raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on heaks kiidetud. viiskümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime seda elektrooniliselt, nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, mida raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see on vastu võetud. neliteist, raportöör toetab seda, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see on vastu võetud. muudatusettepanek kümme mida katab neliteist, nüüd viisteist. raportöör toetab seda, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on vastu võetud. ettepanek äh, üksteist langeb ära. kuusteist ja kaksteist on identsed. Ähm, Neid raportöör toetab, kes on poolt, vastu, erapooletud, Need on vastu võetud. Äh, viiskümmend viis, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu? erapooled. see on vastu võetud. ettepanek seitseteist, mida raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kaheksateist poolt, üksteist vastu, üks erapooletu. muudatusettepanekud kolmteist, viiskümmend kuus, kuuskümmend kolm on identsed, need äh, raportöö toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, need on vastu võetud, kaheksateist on juba kaetud nüüd viiskümmend seitse. raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see on vastu võetud. neliteist. raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see on vastu võetud. viiskümmend kaheksa langeb ära, nüüd üksteist samamoodi on kaetud juba nüüd viiskümmend üheksa, mida raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletu? see on vastu võetud. ettepanek kuuskümmend, raportöör toetab seda, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletu? see on vastu võetud. kuuskümmend üks see on suuline muudatusettepanek number viis raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, see on vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, mida raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli, mida raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend langeb ära, äh, kuuskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see on vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, mida raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus, mida raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. see on vastu võetud. kuuskümmend seitse, raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. see on vastu võetud. ettepanek kakskümmend üks, mida raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. see on vastu võetud. kuuskümmend kaheksa ja viisteist on identsed. raportöör toetab neid, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? Need on vastu võetud. kuuskümmend üheksa, seda juba katab kuuskümmend kaheksa ja viisteist, seitsekümmend on tagasi võetud. Ah, suuline muudatusettepanek on tagasi võetud, nii et ilma selle suulise ettepanekuta. raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu see on vastu võetud. kakskümmend kaks langes ära, nüüd seitsekümmend üks samuti, seitsekümmend kaks ja kuusteist on identsed. Neid, nende üle saab siis hääletada koos seitsmekümne kolmanda, seitsmeteistkümnenda, seitsmekümne neljanda ja kaheksateistkümnenda ettepanekuga see puudutab äh, eelarve täitmise kinnitamist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, need on vastu võetud. seitsekümmend viis, mida, mis on juba kaetud, nüüd muudatusettepanek üks, mida raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud seitsekümmend kuus, mida raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. üheksateist langeb ära, nüüd kakskümmend kolm, raportöör toetab seda, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud see on vastu võetud, see oli raportööri ettepanek. nüüd tsitaat, üks muudatusettepanek kakskümmend viis, see on tagasi võetud, nüüd jõuame põhjenduste juurde, muudatusettepanek kakskümmend kuus, see on raportööri muudatusettepanek, suuline ettepanek number üks, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud üheksateist poolt, kümme vastu, erapooletuid ei ole. muudatusettepanek kakskümmend seitse, see on raportööri suuline ettepanek number kaks, raportöör toetab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek üks ja seda katab kakskümmend seitse, nüüd kakskümmend kaheksa, kaks on identsed hääletatakse koos, nüüd neid toetab raportöör, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. Need on vastu võetud. muudatusettepanek üks raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. see on vastu võetud kakskümmend üheksa ja kolm on identsed, raportöör toetab neid, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, need on vastu võetud. Nous en venons au vote euh, final. nüüd äh, lõpphääletus kogu äh, tekstile nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, üks vastu see muudatusettepanekute kohta äh, parandab äh, juhataja äh, proua Kressle. peab jah veel kaks hääletust tegema. kõigepealt siis seaduslandliku resolutsiooni ettepanek jah, vabandust, see eelmise hääletuse puhul te ütlesite, et see oli nüüd äh, teksti üle tervikuna, ma oleksin hääletanud teistmoodi, kui te oleksite öelnud, et me hääletame muudatusettepanekute üle. proua Kressle. siin on kõigepealt siis mandaat läbirääkimiste alustamiseks. see on veel puudu varsti alustatakse kolmepoolsete läbirääkimistega, seega oleks tarvis äh, teie kõigi mandaati. ja esimees ütleb, et me kindlasti anname selle teile. praegu me hääletasime muudatusettepanekute üle see on tegelikult, see kinnitab äh, toimunud hääletust juba ja see annab äh, mandaadi läbirääkimisteks. kas see muudab äh, teie otsust? jah, ma sooviksin jah jääda erapooletuks selles osas, nüüd on kaks erapooletut siis. ja mis te siis enne äh, tegite, et me saaksime sealt maha võtta hääletustulemusest? jah, ma pidin vastu hääletama ja ma olen muudatuste suhtes erapooletu. nüüd hääletame resolutsiooni eh, üle. nimeline hääletus. Donc vote nominal. seega nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kahe, kakskümmend kaheksa poolt, üks vastu, üks erapooletu. nüüd siis äh, läbirääkimiste mandaadi hääletus. nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. nii et äh, olete saanud äh, mandaadi kakskümmend seitse poolt, kaks vastu. suur tänu selle märkimisväärse äh, töö eest ja loodame, et läbirääkimised algavad nõukoguga peatselt komisjoni toetusel des virements, mais nous avons des virements à voter. Ben, on va les voter. Oui, donc euh, c'est un texte très important que cette modification see on, oli äärmiselt äh, oluline ähm, tekst, finantseeskirjade muutmine, loodetavasti mm, asutakse seda rakendama mm, peatselt, et nõukogu ka oma seisukoha mm, selgelt välja kujundab see muidugi ei välista teatud erimenetlusi, meil tuleb seedega nüüd kohtumine ja, ja teatavasti tuleb äh, mõningates valdkondades leida selliseid äh, erimenetlusi. tänan äh, parlamendi peasekretäri, kes on nüüd juba kohale jõudnud, kuid meil on veel mõned ümberpaigutamise hääletused kas proua Kardia Zabal äh, saaks kinnitada, et me saame äh, plokina siin hääletada, kas te meenutaksite meile lühidalt siis selle sisu? aitäh, olukord on hästi lihtne, kaheksa vahendite ülekandmist, mille üle me peaksime hääletama, osad määruste üle me tegelikult juba paar minutit tagasi hääletasime, teised puudutavad kalastuslepet Madagaskari ja Capo Verdega, nii et ma arvan, et pole mitte mingeid probleeme, saame plokis hääletada. nii et kui see teile sobib, siis hääletame koos, nimeline hääletus. hääletus on alanud Te võtsite oma kaardid välja. ma alguses ju meenutasin teile, et äh, ka siinkohal on elektrooniline hääletus. kas kõik on nüüd hääletada jõudnud? hääletus on lõppenud. ümberpaigutamised on seega heakskiidu saanud. nüüd annan sõna äh, kolleeg Holmelierile Euroopa Ombudsmani teemal ja ka Euroopa Kohtu teemal. Ähm, aitäh, härra esimees, me lükkasime selle edasi sellepärast, et mul oli veel lisaküsimusi. esiteks Ombudsmani puudutavad ülekanded, nimelt äh, see, kui ta teenistuslikel äh, põhjustel äh, töö kohalt kõrvaldatakse, eh, seda põhjusel, et teatud teenustustega ei ole enam võimalik koostööd teha. tegemist ei olnud aga distsiplinaarmeetmega, need olid lihtsalt lisaküsimused, mis mulle esitati. rahaliselt näeb asi roosiline välja, sest eh, sellega finantskulud vähenevad, kuna need direktorite ametikohad, millest siin tuleks loobuda, või mille puhul teenistuslikel põhjustel need ametnikud enam ametis pole, nendele ei ole uusi ametnikke määratud. ja niimoodi on tegelikult need üleminekutasud neile palju madalamad, kui oleks olnud palgatasud, nii et tegelikult äh, eelarve jaoks sellel mitte mingeid negatiivseid mõjusid ei ole ja seega ei ole vaja selle üle ka pikalt enam aru pidada. olen nõus selle ülekandega ja palun, et ka komisjon seda teeks. Donc sur les transferts de crédit. seega siis äh, hääletame Euroopa Ombudsmani mm, ümberpaigutamise, äh, vahendite ümberpaigutamise üle, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, poolt kakskümmend kaks, vastu kaks. nüüd siis Euroopa Kohus, kes loodab luua uusi ametikohti. Nende kolimiskulude puhul räägime me neljasaja seitsmekümnest tuhandest eurost selleks, et järk-järgult erinevad Euroopa kohtutalitused teistesse ruumide kolida. märtsis peaks see kolimine algama, nõukogu on aga nüüd ka nõus sellega, et Euroopa Kohtus tuleb midagi ette võtta, igal juhul on kaksteist kohtunikku, kes septembrikuust kaks tuhat viisteist ametisse astuvad ja Euroopa Kohus pöördub siis veel kord meie poole siis, kui neil konkreetselt on vaja nendele inimestele äh, raha leida. Need vahendid on praegusel hetkel reservis ja palusime nõukogu, et lõppude lõpuks otsus vastu võetaks, selleks et äh, Euroopa Kohus ei peaks oma otsuseid vastu võtma nelja-viieaastase viivitusega. me palusime aga Euroopa Kohtult, et nad näitaksid, kuidas nad kasutavad sünergiaefekte või et nad töötaksid välja paremaid meetmeid selleks, et need personalikulud, mis tulevad kaheteistkümne kohtuniku lisamisega, ei oleks liiga suured. Euroopa Kohus on lubanud, et ta vastab nendele küsimustele ja siis saame nendega tutvuda. aga kolimiskulud on tõesti õigustatud, sellepärast et need kaksteist kohtunikku jätku nende ametisse astumist nõudsime ka meie. ja järgnevatel aastatel kohtunike arv äh, suureneb veelgi, sellepärast et nõukogu on kokkuleppele jõudnud, et äh, niikaua, kuni meil on kakskümmend kaheksa äh, kohtunikku, neid inimesi juurde võetaks, nii et tuleb veel korra kaheksa pluss kaheksa inimest tööle võtta. nii et selles mõttes on mul väga hea meel, et äh, eelarvekomisjoni algatus äh, mis sai alguse kaks aastat tagasi ja millega me oleme tõsiselt tegelenud, nüüd ka tõesti edukas on. nii et tõesti palun toetage seda äh, ümberpaigutust, sest mina isiklikult teen seda, aitäh! Merci, madame Almeja! suur tänu, rahul meil lõpuks ometi siis äh, luuakse <clears throat> uusi kohtunikke äh, ametnik, ametikohti. kolme aasta jooksul ei olnud nõukogu võimeline kahteteist kohtunikku ametisse nimetama ja seetõttu äh, nimetati neid ametisse kakskümmend kaheksa. nüüd siis nimeline hääletus. hääletus on lõppenud vastuhääli ei olnud. palju õnne! nüüd oleme hääletusega ühele poole saanud ja tervitan siin Klaus Vellet, kes on Euroopa Parlamendi peasekretär meie raportööri Depre soovitusel äh, teid siia kutsuti, kui kolleeg Deprel ei ole Äh, midagi sissejuhatuseks öelda, siis annan esmalt sõna äh, härra Vellele. ja, herzlichen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter aitäh, härra esimees, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, mul paluti esitleda juhiseid see tähendab, et me räägime sellest suurest suunast, filosoofiast, kursist, ähm, mille me tahame võtta kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves. see tähendab seda, et praegusel hetkel meil veel täpseid arve ei ole, arvudest saame rääkida järgmises eelarveetapis pärast seda, kui üheksandal märtsil esimeste konverents on eelnõuga tegelenud ja nagu alati, toimub meil ka lepitus parlamendi juhatuse ja eelarve komisjoni vahel selleks, et siis aprilli lõpus saaksime vastavalt lepitusmenetlusele vastu võtta otsuse täiskogul. otse loomulikult oleme me tõsiselt ka äh, eelarveraportööri härra Depreega juba praegu pikki läbirääkimisi pidanud. mõned äh, eelmärkused. tavaliselt äh, parlamendis kakskümmend protsenti eelarvest läheb administratiivseteks kuludeks. see on kokkulepe, mis on üle veerandi sajandi juba vana, nii et äh, rubriigist viis kakskümmend viis protsenti läheb administratiivseteks kuludeks. Äh, vastavalt mitmeaastale finantsraamistikule neli koma viis protsenti võime me kulusid suurendada, kui me seda kahtekümmet protsenti nüüd täielikult kavatseme ära kulutada, eelmisel aastal me seda ju ei teinud, siis saaksime me tegelikult oma eelarvet üle viie protsendi tõsta. ja minu ettepanek juhatusele ongi selline, nüüd kümne päeva pärast märtsis räägitakse, arvatakse, räägitakse arvatavasti kolmest protsendist, kas kaks koma üheksa või kolm koma üks, aga arvatavasti parlamendi juhatuse ettepanek on tõsta parlamendi eelarvet kolme protsendi võrra. see tähendab seda, et ei pakuta välja seda, et see kakskümmend protsenti, mis meile tavaliselt on ette nähtud, et me seda sajaprotsendiliselt ära kasutaksime mis puudutab nüüd juhiste ülesehitust, siis meil on tegemist töödokumendiga, mille puhul öeldakse kõigepealt, mida viimase viie aasta jooksul on tehtud ja teiselt poolt selgitatakse erinevaid projekte ma arvan, et see on mõistlik ka sellepärast, et tihti räägime me ju mitmeaastastest programmidest. see tähendab seda, et äh, kulud tekivad ühel aastal, aga tegemist on siiski mitmeaastaste projektidega. see kehtib eriti aga mitte ainult ehituste, ehitiste kohta, hoonete kohta, peale selle on meil väga palju uusi eh, parlamendiliikmeid, nii et me ei saa eeldada seda, et eh, kõik on jälginud viimase nelja-viie aasta juhatuse Äh, otsuseid, äh, suurem osa neljateistkümnest asepresidendist on uued, äh, nii et sellepärast me oleme teinud dokumendi sellisena, et kõik saaksid aru, miks praegune olukord on just selline, nagu ta on. raskuskeskmed eriliseks keskmeks on kohe kindlasti turvalisuse küsimus. viimase viie aasta jooksul oleme siin juba väga palju muudatusi teinud viis aastat tagasi turvalisuse küsimustega tegeles meil väike üksus parlamendis. sellest on nüüd äh, äh moodustatud kõigepealt direktoraat ja praegu suisa peadirektoraat ning personal on nüüd parlamendi palgal. varem ei olnud meil tegelikult turvalisuse üle kontrolli polnud, sellepärast et tegemist oli välisettevõttega, mis sellega tegeles. nüüd on aga need parlamendi palgal olevad inimesed ja Brüsselis oleme me selle üleminekuga juba nii kaugele jõudnud, et peaaegu oleme äh, lõpule jõudnud ka sellega, et isegi äh, valva et valvurid teavad täpselt, äh, kes on kes, nad tunnevad nägupidi saadikuid, me oleme neid koolitanud, et ei ole nii, et see inimene töötab täna siin, homme komisjonis ja ülehomme nõukogus. ja ma arvan, et see on tõesti väga suur ja tähtis samm edasi. sellest hoolimata on ikka meil veel puudusi, millega tuleb tegeleda ja me oma kohtumisel sellest ka rääkisime juba oktoobrikuus, äh, äh, kui kohal oli ka juhatus ning kõige suuremaks puuduseks on kohe kindlasti see, kuidas väljaspoolt hooneid kaitsta. meie parlamendi administratsioon ei saa ja meil ei ole ka õigust hooneid väljastpoolt kaitsta. nii et siin on meil vaja teha koostööd äh, nende riikidega, kus me siis asume, kes on meie võõrustajateks, ehk siis äh, Belgia ja Prantsusmaaga Prantsusmaal Strasbourgis on see päris hästi välja töötatud, aga ma arvan, et äh, Belgia puhul võime me küll öelda, et siiamaani olid asjad pigem alaarenenud ja viimaste nädalate sündmused on näinud, et kaitse ei saa algust mitte maja sees, vaid hoonest väljaspool nii et kui oht on juba majja sisenenud, siis on olukord palju raskem nii et praegu me peame läbirääkimisi Belgia kuningriigiga, on juba esimesed meetmed vastu võetud selleks, et äh, hoonete kaitsmist väljastpoolt parandada ideaalne oleks, et seda tehtaks kõikide institutsioonide jaoks, ei ole nii, et meil oleks mingi parlamendi erikohtlemine, vaid me soovime, et meil oleks nõukogus, komisjoni ja parlamendi puhul täpselt ühesugused meetmed. me ei taha pärast kriisi minna tagasi selle situatsiooni juurde, mis meil oli varem. peale selle tuleb meil ka hoonete sissepääsude juures turvalisust suurendada, eriti just ASB hoone puhul, ehk siis äh, Rüü Virtsi tänaval ja Luksemburgi platsi poolt sisenedes tuleb praegusel hetkel sissepääse kohandada. me ei kasuta viimast tehnikat Äh, kui tullakse hoonesse sisse, siis peab seal olema siiski veel võimalus tõsiselt kontrollida neid inimesi, et ei ole mitte nii, et astud majja sisse ja oled põhimõtteliselt juba peaosas sees. ja sellepärast ähm, juhatus viimasel koosolekul võttis vastu ka selle otsuse, et klaasist seinasid äh, suurendatakse, tegemist on kuulikindla klaasiga ja ka teistes äh, hoonete osades me vahetame klaasid kuulikindla klaasi vastu välja, sest põhjust selleks ju on tegemist on meetmetega, mis toovad endaga kaasa kulusid, nii et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves peame sellega arvestama. kui me aga saame seda varem teha, neid klaase välja vahetada, siis me teeme seda varem ja siis mõned teised öö, äh, tööd, mis me olime kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ette näinud, lükkame edasi kahe tuhande kuueteistkümnendasse aastasse, sellepärast et turvalisuse parandamise küsimused on praegusel hetkel prioriteediks ja peavad ka olema prioriteediks siia juurde lisanduvad investeeringud informaatikasse, meil on praegusel hetkel kuusteist erinevat rakendust, mis puudutavad julgeolekut ja turvalisust, see tähendab seda, et praegu see kommunikatsioon ei ole suurepärane, meil peab olema üks süsteem, kogu info peab ühes süsteemis koos olema ja ka see nõuab investeeringuid ning me peame rääkima veel ka sellest, mis on ette nähtud järgmiseks juhatuse koosolekuks ja ma loodan, et meil tõesti õnnestub seda järgmisel juhatuse koosolekul ka teha. nimelt sissepääsulubade küsimus äh, saadikute sissepääsuload on tehnoloogiliselt vananenud, meil on uusi vaja, komisjonis on need juba sisse viidud. peale selle on veel terve rida küsimusi, mis puudutavad sissepääsulubasid, et mis informatsioon seal on kirjas, kuidas seda infot salvestatakse, kellel on juurdepääs sellele infole. tegemist on tundlike küsimustega ja seda tuleb juhatuses ka veel arutada enne, kui võetakse vastu äh, otsus, aga ma eeldan, et üheksandal märtsil järgmisel juhatuse koosolekul see otsus siiski vastu võetakse, muidu alles aprillikuus. ja see mõjutab kindlasti ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet. siis veel üks küsimus. üldkulude hüvitis eelmistel aastatel me külmutasime neid äh, viimane kord kahe tuhande kümnendal aastal, üldkuluhüvitisi tõsteti suurel määral kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. otsustati, et üldkuluhüvitisi äh, suurendatakse tuhande viiesaja euro võrra ja kui selles nüüd mida, osas midagi tahetakse ette võtta, siis tegemist on poliitilise otsusega. ja kahe tuhande kuueteistkümnes aasta oleks siis õige aasta, sellepärast et meil ei ole kahe kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal mitte mingeid erilisi koormusi, me ei pea mingeid üleminekutasusid äh, kirjutama äh,, välja maksma saadikutele, kes lahkuvad, äh, võib-olla mõned üksikud tulevad juurde või lähevad ära, meil ei ole vaja mingit valimist ette valmistada äh, nii et ei ole mingeid kampaaniakulusid. tegemist on poliitilise otsusega, nagu ma ütlesin, mänguruum eelarves nähakse ette, aga selle otsuse peab vastu võtma juhatus ja see mõjutab siis ka ilmselgelt eelarvet. siis hooned ja logistika me peame ennast ette valmistama selleks, et aastast kaks tuhat üheksateist äh, PHS hoone, Paul Henry Spagi hoone läheb remonti. juba paar aastat tagasi tehniline ekspertiis näitas, et seda tuleb kindlasti teha ja meie viimase aja kogemused äh, täiskogu saali katusega tegid äh, selle olukorra veelgi ähm, tähtsamaks äh, kiireloomulisemaks, peale selle on meil probleeme küttega, tihti kütet ei ole, president on pidanud oma külalistele ütlema, et täna ma teid vastu ei saa võtta, sest äh, maja on külm. jah, me saame leida küll mingeid ajutisi lahendusi, aga on tähtis, et järgmise ametiperioodi jaoks oleks meil ette nähtud seal korralik remont ja peale selle tuleks siis veel mõelda ka selle peale, millal milliseid otsuseid vastu võtta selleks, et kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast tõesti seda remonti siis ka läbi viia. meil on seal kuussada kontorit, seal on täiskogu saal, terve rida komisjonide koosolekuruume, aga seal on ka tegelikult äh, äh ruumid, mida kasutatakse äh, ka avalikeks ürituseks nagu Yehudi Menuhini saal äh,, ja seda kõike ei saa nüüd lihtsalt jätta kasutamata, ilma et meil ei ole mitte mingeid alternatiivseid ruume asemele pakkuda äh, rahvasaadikute jaoks, nii et meil on tõesti vaja korralikku kava selle kohta, et me siis kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast saaksime seda hoonet remontima hakata. hoonete töörühm on juba uue keskpika strateegia hoonete jaoks välja töötanud see tuleneb veel eelmisest äh, ametiperioodist kahe tuhande kümnendal aastal esitleti viimast strateegiat, nii et nüüd on meil vaja selleks ametiperioodiks ka uus hoonete strateegia välja töötada, et oleks selgelt välja toodud, millised on vajadused järgnevatel aastatel. kõik meetmed, ükskõik kas ehitatakse uus hoone, remonditakse midagi või renditakse midagi, siis see kõik äh, peaks ka siis eelarves kajastust leidma meil oli selle ametiperioodi alguses võimalus leida rohkem kontoreid saadikutele. me tuhat parlamenditöötajat kesksetest äh, hoonetest viisime Sverde Meus hoonesse ja saime tänu sellele nelisada viiskümmend uut kontorit saadikutele äh, tõesti, varem oli teatud saadikute olukord katastroofiline, neli, viis, kuus assistenti istusid ühes kontoris koos, vastavalt Belgia tööõigusele ei olnud see üldse lubatud, aga nagu öeldud, nelisada viiskümmend rahvasaadikut said veel mõne kontoriruumi juurde, see tähendab aga seda, et kolmsada kontorit ei ole, vabandust, kolmsada saadikut ei ole ikka veel saanud kontoriruumi juurde, nii et tegemist on küsimusega, millega me peame järgnevatel aastatel tegelema ja millele me peame ka lahenduse leidma. nüüd mööbel see, mis meil praegusel hetkel on olemas, on kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kakskümmend aastat vana, nii et siin peamegi jälle vaatama, et me samm-sammult ka mööblit hakkaksime välja vahetama ja seda võimalust tuleks kasutada ka selleks, et suurendada paindlikkust ka saadikute kontorites. sest praegusel hetkel on meil selline lahendus, et me ütleme, et iga saadik saab täpselt ühesuguse varustuse aga erinevate saadikute vajadused on täiesti erinevad on neid rahvasaadikuid, kellel on vaja nõupidamiste lauda, on neid saadikuid, kes ütlevad, et nad tahavad äh, mööblit ümber tõsta, et äh, siis, kui nad on kohal, siis nad kasutavad ruumi ühel eesmärgil, kui nad on kodus, siis kasutab keegi teine seda teisel eesmärgil. nii et me tõesti peaksime vaatama, et mööbel oleks selline, et saadik saab ise otsustada vastavalt oma vajadustele, milline mööbel on tema kontoris. jah, muidugi mingi kindel kulude ülemmäär pannakse paika, see on on täiesti selge, teatud piirangud on ka kindlasti ette nähtud, see on ka selge, aga on siiski teatud äh, mööblilahendusi, mis võimaldavad rohkem paindlikkust, kui meil praegusel hetkel on. ja ma arvan, et kui mööblit välja vahetatakse, siis me tõesti peaksime mõtlema ka selle paindlikkuse peale. see on küsimus, millega me praegusel hetkel ka tõsiselt tegeleme ja mille puhul ma eeldan, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves hakkab ta tähtsat rolli mängima mäletate, et vana juhatus võttis veel vastu ka uue strateegia parlamendi restoranide ja sööklate kohta. meil on siin praegusel hetkel olukord, kus meil on juba aastaid olnud üks monopolettevõte, mis pakub teenuseid, see pole üldse mitte hea olukord, kui on üks pakkuja, oleks hea, kui neid oleks rohkem ja kui oleks rohkem valikuvõimalusi siin on osaliselt tehnilisi piiranguid, sellepärast et siiamaani oli meil ainult üks köök nüüd me üritame siin samm-sammult olukorda parandada, et meil oli kõigepealt üks pakkuja ja nüüd me üritame minna olukorrale, kus meil oleks rohkem pakkujaid ja pikaajaliselt üritame me jõuda sellisesse olukorda, kus meil on väga palju pakkujaid. seda ei saa teha kõike ühe sammuga, sest me tõesti sõltume ka sellest, et meil on vaja taristut välja arendada, et meil oleks piisavalt kööke, aga uus hange peaks välja nägema selline, et meil enam ei ole mitte ühte monopolettevõtet, vaid mitu ettevõtjat erinevate kontseptsioonidega ja samm-sammult oleme liikumas ka selles suunas, et äh, need pakkumised oleksid siis ka sellised, mis äh, ennast ära tasuvad ja kulud äh, katavad. nii et siin osas tuleb veel edusamme teha. nüüd kommunikatsiooni küsimused. Te teate, maikuus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toimus meil Euroopa noorteüritus European Youth Event äh, tuhanded noored inimesed tulid kohale, võtsid osa, tagasiside oli äärmiselt positiivne ja ma olen väga tänulik, et äh, inimestel on nüüd võimalus oma äh, sisulisi äh, ettepanekuid ka erinevates komisjonides esitleda, need noored, äh, nad on käinud kohal, komisjonid kutsusid nad kohale ja ütlesid, et näidake, mis on teie mõtted, see oli väga hea algatus ja sellepärast juhatus otsustas, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal seda üritust korratakse Strasbourgis. nii et ka selle peame me eelarvesse sisse kirjutama. Euroopa ajaloo maja, ma lähtun sellest, et Äh, ehitustööd sellel suvel lõpetatakse, ma eeldan, et veel enne suvepuhkust. siis septembrikuus tuleb meil veel välisfassaadi äh, äh täiendada klaasiga sees saab töödega jätkata, nii et siis on meil veel aasta aega selleks, et äh, näitus paika panna ja see sisetööd lõpetada selleks, et suvekuu, suvel kaks tuhat kuusteist saaksime me siis äh, uksed avada. ja vastavalt ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tulevad veel lisakulud, me ei räägi siis enam mitte ehituskuludest, vaid äh, näitustest ja ka näituse eksponaatide ostmisest, sest otse loomulikult on meil rohkem mänguruumi siis, kui me teatud eksponaatide omanikeks oleme. siis juhatus otsustas veel, et parlamendil on vaja uut logo, mis on paremini sobiv ka elektroonilise kommunikatsiooni jaoks. see on nüüd välja töötatud koos Euroopa Liidu väljaannete kontoriga kulud olid väga väikesed, juhatus oli vaimustuses sellest logost, nii et me võiksime rohkem ka majasiseselt ära teha ja nüüd äh, äh mingeid kulusid ei tule, me viime selle sisse, tõesti neid kulusid ei ole, et kõigepealt kasutame ära vanad ümbrikud, vanad kirjapaberid ja siis samm-sammult hakkame uusi trükkima, selleks et mingil hetkel oleks meil siis logod uuesti ühtlustatud. siis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Äh, üritame me uuesti ka meie külastajate keskuse, turvalisema külastajate keskuse avada. praegusel hetkel on meil selline olukord, et äh, bussid jõuavad kohale, äh, inimesed astuvad bussist välja ja siis seisavad tänaval vihma käes loodame seda olukorda parandada, bussid peatuvad aatriumi hoone ees, et kolm-neli-viis meetrit on vaja ainult kõndida ukseni Äh, parlamentaarium on ka kaasatud äh, ja see kõik peaks siis äh, käiku minema ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on meil vaja Euroopa ajaloomaja pärast ka integreeritud visiit välja töötada ka nende inimeste jaoks, kellel on äh, käimisega raskusi, vanad inimesed, lapsed. me peame parlamentaariumi ja Euroopa ajaloomaja ka kuidagi omavahel mõistlikult ühendama, me tahame, et mõlemat hoonet külastatakse. Need, kes on käinud Euroopa ajaloomajas, on näinud, et seal on äh, trepp äh,, jär-, väga järsk trepp äh, ja äh, seal tuleb ka midagi ette võtta tõesti, et oleks väga lihtne siis nii-öelda ühest, pärast ühe atraktsiooni külastamist minna teist atraktsiooni vaatama. nüüd ekspert viisi küsimus, et siin oleme ka väga palju ära teinud, komisjonide sekretäriaatides, äh, poliitikate osakondades on rohkem töötajaid, eelmisest aastast on meil ka parlamendi teaduslik teenistus, see kõik on väga tähtis, kui parlament soovib tõesti olla võrdväärne seadusandjas, samal ajal saame me toetust äh, kahekümne kaheksa liikmesriigi ministeeriumitest, on aga üks probleem mis teatud valdkondades ka kasvab ja mille puhul me ei ole minu arvates piisavalt ette valmistatud, nimelt delegeeritud õigusaktid. me ootame nimelt, et majanduskomisjon selle eelmise ametiperioodi seaduste laviini pärast hakkab nüüd delegeeritud õigusakte välja töötama ja delegeeritud õigusaktide puhul parlament saab öelda ei ehk võtab vastutuse, kui ta lubab, et need delegeeritud õigusaktid rakenduvad. ja me peame nüüd leidma võimaluse kontrollida, kas need komisjoni ettepanekud tõesti on sellised, mida me saame toetada ja majanduskomisjonis hakkab see väga suurt rolli mängima, sest pärast seda seaduste laviini tuleb nüüd järgmine laviin ehk siis delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide laviin ja meil pole juba ammu sellist olukorda olnud, varem oli sarnane olukord keskkonnakomisjoniga, toona oli seal umbes kuussada delegeeritud või rakendusõigusakti aastas. Ähm, nii et Äh, võime seda võrrelda sellega, mis on varem olnud tööstuskomisjonis ja transpordikomisjonis ja ma teeksin juhatusele ettepaneku, et me looksime väikesed talitused, kus vähemalt oleks võimalik seda materjali ette valmistada selleks, et saadikud saaksid neid poliitilisi otsuseid vastu võtta, ilma et nende töökoormus väga palju suureneks ja et seadusloomet töötaks välja tõesti nii, et sellega oleks ka tegeletud ja seda kõike oleks kontrollitud ja ma tean, et raportööri härra Depre jaoks on see ka väga tähtis küsimus nüüd veel keeleküsimus, viimastel aastatel me oleme väga palju tõhusamaks muutunud, ma arvan, et me võime öelda, et kõikidest institutsioonidest on meil nüüd kõige tõhusam keeletalitus äh, selleks, et selle tööga jätkata, on meil vaja rohkem tehnikusse investeerida, näiteks kirjaliku tõlke puhul. kolmeteistkümnest leheküljest toortekstist, mis me saame. Nende puhul me viit lehekülge enam ei tõlgi, vaid ütleme, et lihtsalt tegemist on tekstiga, mis on juba kunagi varem tõlgitud, et ta, ta on tõlkemälus sees, siis arvuti teeb selle tõlke ära ja lihtsalt inimene vaatab selle üle, nii et viis kolmeteistkümnest leheküljest äh, tõlgitakse tehniliste abivahenditega ja seda võ osa võib veelgi suurendada, kui me tehnikasse investeerime ja seda me peaksime kohe kindlasti tegema. meil on ikka veel tuhat kakssada kirjalikku tõlki tööl nii et me tõesti siin, kui me saame tööd ja kulusid vähendada, siis tuleb seda teha. peale selle peaksin ütlema ka veel, et äh, peadirekt-, suulise tõlke peadirektoraadi ja suuliste tõlkidega pidasime me läbirääkimisi paindlike tööaegade üle Eh, praegu on kompromiss saavutatud, esialgne kompromiss eh, suulise tõlke peadirektoraadi ja suuliste tõlkide vahel ja ka niimoodi on meil võimalik kulusid vähendada. Eh, ja seda kõike siis selleks, et me saaksime mitmekeelsust tagada ka tulevikus. siis ehm, personali peadirektoraat järgnevatel aastatel soovime me kõik personali kaustad digitaliseerida, praegu see veel niimoodi ei ole, et mõndades valdkondades oleme me veel seitsmekümnendates või kaheksakümnendates aastates e-, eelmisest sajandist, teistes valdkondades oleme palju kaugemal, nii et meil on vaja tõesti järjekindlalt digiteerida ja uus personali peadirektoraadi juht on selle eesmärgiga paika pannud võtame ka komisjoni süsteemi üle, nii et meil siin ei ole endal mitte mingeid arenduskulusid. aga et lihtsalt numbritest rääkida, akrediteeritud assistentide puhul eelmise ametiperioodi esimesel poolel öö, äh, sõlmiti tuhat seitsesada uut lepingut ja peale selle lahkusid veel assistendid. nii et tõesti, seal on väga suur töömaht ja uue tehnoloogiaga tuleks seda tehno- te,, uue tehnoloogiaga tuleks seda töömahtu siis ka vähendada. suur tänu äh, peasekretärile nende äh, üldiste suuniste tutvustamise eest. Endastki mõista peame me äh, kontrollima, et äh, me hoiame äh, kulusid siiski kontrolli all. ja parlamendis siis äh, tulebki seda jälgida. nüüd tervitan härra Villanit, kes on ähm, asepresident ja vastutab eelarve eest. märtsikuus äh, räägib ta ka parlamendi äh, eelarvest. suur tänu peasekretärile ja nüüd annan sõna saadikutele, härra Manka kõige esimesena. E, suur tänu, härra esimees. härra peasekretär, ma mäletan, et viis aastat tagasi kui mina olin Euroopa Parlamendi kahe tuhande kümnenda aasta eelarve raportöör, siis olid teil väga suured plaanid näiteks turvateenistuse alal ja te oletegi tõesti seda olukorda seal muutnud, nüüd on meil eraldi peadirektoraat turvaküsimuste jaoks, seega päris palju on juba ära tehtud. raportöörina andsin ma teile mitmeid öö, ülesandeid, näiteks Inlo peadirektoraadi audit, personaliküsimused, kindlasti te ei mäleta kõike, mis viimase viie aasta jooksul on toimunud, aga kas te teate, mis oli Inlo peadirektoraadi auditi tulemus? täna visandasite te ähm, tulevikunägemuse kolmeprotsendiline suurenemine sõltub loomulikult erinevatest projektidest, mille üle me peame veel rääkima. minul on ettepanek terve rea valdkondade kohta, kus on võimalik veel säästa. Te kindlasti mäletate, et minevikus, kui me viisime läbi erinevaid hindamisi, siis avastasime me, et parlamendil on kasulikum omada, mitte rentida hooneid. analüüs näitas, et omada on mõistlikum. senikaua, kuni meil oli ainult üks hoonete nii-öelda allikas, tekkis alati oht, et äh, üürihinnad on liiga kallid te rääkisite ka, kui on erinevaid pakkujaid, siis hinnad ju langevad, sama kehtib ka meie hoonete poliitika kohta. Euroopa valimistel eh, ajal eh, läks nelisada üheksa saadikut pensionile või neid ei valitud tagasi teie ütlesite nüüd, et äh, sellega seoses on meil ka võimalus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal üks koma kaheksa miljonit eurot säästa, sellest, äh, seda raha saame me nüüd kasutada teiste asjade peale. nagu ma juba varem olen öelnud, siis jaanuaris esitasid äh, saadikud tuhat kuussada kuusteist, tuhat, tuhat viissada kuuskümmend äh, küsimust komisjonile. see üks koma kaks kuni üks koma viis miljonit eurot, mis kuulus ainult äh, jaanuaris, kui palju sellest hüvitab komisjon ja kui palju parlament. vahel jääb mulle mulje, et saadikud küsivad küsimusi lihtsalt sellepärast, et äh, statistika nende kohta ilusam oleks, et nad oleks kuskil edetabelis kõrgemal kohal, sest äh, teatud kohtades ju inim-, äh, saadikud saavad nii-öelda punkte sinise kaardi küsimuste eest näiteks. me ei peaks lihtsalt küsima küsimusi selleks, et ennast nähtavamaks muuta loomulikult tuleb komisjonilt küsimusi küsida, aga kui küsimused oleks üleval internetis, säästaksime me üüratu koguse raha. aga palun andke teada, kui, kui võimalik, kui palju sellest rahast hüvitab komisjon ja kui palju parlament. eelmine kord ma juba ka ütlesin, et parlament peab tõlkima kõik muudatusettepanekud. kõikide komisjonide puhul. vahel juhtub, et tõlked ei saa õigeaegselt valmis ning vahel on muudatusettepanekud ainult ühes keeles. ja kui me juba oleme hääletanud, siis isegi tagasi lükatud muudatusettepanekud tõlgitakse kõikidesse keeltesse, sellel ei ole mingit mõtet. me ei pea seda tegema. raportööriga koos oleme näidanud, et nii saab säästa miljoneid ma olen kolmandast Euroop-, kolmandat mandaati juba Euroopa Parlamendis ja ma ei ole kordagi veel verbatim äh, protokolli meie istungitelt lugenud. ma ei tea, kas kolleegid loevad seda protokolli võib. võib-olla üks protsent meist. seega piisaks, kui see oleks ainult elektroonilisel kujul. kui inimesed soovivad seda paberil, siis neil on selleks võimalus, aga mina lihtsalt viskan prügikasti selle dokumendi otse. seega see on põhjendamatu kulu. paberist võiks ma rääkida veelgi. Eemase e, puhul saame ka vähema paberikasutusega palju rohkem ära teha. mul on erinevad päevakorrad, näiteks e, täiskogu äh, neljapäeva päevakord, siis on mul lühi, lühike päevakorra kokkuvõte, siis põhjalikum päevakord. see on raiskamine. veel üks asi, mille üle võiks mõelda. me võiksime jätkuvalt äh, külmutada äh, saadikute üldkuluhüvitised, selle üle peame küll ise otsustama veel. inflatsioonist võib teil ka kasu olla. viimased prognoosid näitavad, et euroala järgmise aasta inflatsioon saab olema üks koma üks protsenti. ka sellega saab kulusid madalamal hoida. ma tahaksin teid tänada tehtud töö eest kõikide saavutuste eest viimase viie aasta jooksul. ja hoiame pöialt, et me üheskoos töötades tulevastel aastatel saavutame veel nii mõndagi. veel üks asi, eile sain ma esitluse parlamendi raamatukogult. kahe tuhande seitsmendal aastal tegime me ettepaneku, et parlament peaks tegelema teadmiste haldamisega. seda te oletegi saavutanud nüüd saavad saadikud infot väga kiiresti. küsite küsimuse ja kolme tunniga on vastus käes, see on erakordne. ja kolleegidel, kolleegid võiks sellest võimalusest mõlema käega kinni haarata. uue info kohta saab ka kiirteateid valdkondades, mis teid huvitavad ning samuti on seal juurdepääs kõikidele dokumentidele. ma tahaksin tänada teid, härra peasekretär, kogu tehtud töö ja saavutatu eest. loodetavasti jätkate samas vaimus. aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Depre. Euh, tänan, äh, president ja tänan ka peasekretäri. pean vabandama, kuna äh, kahjuks äh, pean paari minuti pärast lahkuma ma ei saa äh, järgmisele kohtumisele hiljaks jääda. Äh, tahaksin öelda peasekretärile, et ma väga hindasin äh, teie esitust, kuna see oli väga selge ja arusaadav. me oleme prioriteetidest juba rääkinud. ma arvan, et paljud on nõus nende põhiliste prioriteetidega, mida te mainisite, ohutus loomulikult on väga oluline, sissepääs hoonetesse, hoonete kaitsmine väljastpoolt ja nii edasi, see sõltub kõik läbirääkimistest liikmesriikidega, see oli tähtis. Te rääkisite IT küsimustest ja mõned on mulle öelnud, et meie küberjulgeolek Euroopa Parlamendis ei ole äh, päris piisaval tasandil, nii et äh, siinkohal tuleks ka läbi viia hindamisi, auditeid ja tõenäoliselt äh, peab see ka siin tulevikus mingeid muutusi tegema, nii et hea oleks jah, seda äh, küberjulgeolekut ka silmas pidada siin tundus olevat ka selline eelnev konsensus liikmete äh, Äh, seos me ei ole veel raporti juurde päriselt jõudnud, äh, selles osas, et me peame komisjonide mm, kontrollivõimekust parandama. Teie olete just nimelt teinud konkreetseid ettepanekuid selles vallas, ma olen ka mitteametlikult sellest vestelnud ja see on ka üks teie prioriteete äh, see just nimelt see haldussuutlikkuse äh, parandamine äh, komisjonide puhul siis Euroopa äh, seadusandluse rakendamise järelevalve vallas. toetan ka seda, mida te rääkisite parematest töötingimustest meie saadikutele. ma arvan, et need kes on veel öö, ähm, oma väikeses kontoris, mille kõrval on siis assistendi kontor, äh, need siiski ei saa korralikult oma tööd teha, kui teil on hulgaliselt äh, külastajaid, kes tulevad, peate tegema koht-, suuremaid kohtumisi, siis öö, äh, tõepoolest, ma arvan, on, on väga õige siiski ka lahendada nende kolmesaja saadiku, õnnetussaadiku küsimus. Ehm, nüüd, mis puudutab ehm, mööblit, mööblimooduleid, millele te viitasite, siis see ka samuti on igati positiivne. nüüd te soovite, mm, eh, viitate selle eelarve suurendamisele kolme protsendi võrra. Eh, see sõltub eh, nendest vajadustest, milles me kokku lepime, ka indekseerimisest ja vähem kokkulepetest säästude üle, kuna te ütlesite, et mitmetes valdkondades on veel võimalik päris palju kokku hoida. ma ei hakkaks siin muidugi neid arve praegu äh, täna siin välja tooma, kaks koma üheksa või kolm protsenti. aga siin on ka selline veidi tundlik äh, probleem äh, see puudutab siis neid üldsekretäriaadi kulude suurendamise ma edastan ka komisjonile oma hinnangud. ma olen vaadanud siis neid arenguid selles vallas ja leidnud üllatusega, et mõned meie kolleegid mõningates fraktsioonides eriti kasutavad väga just kohalikke assistente ja vähem akrediteeritud assistente mis tähendabki seda, et neil ei ole mm, siin parlamendis inimesi, kes aitavad neil oma tööd ette valmistada, kaasseadusandja ja järelevalvaja tööd. nii et nende kulude puhul ma sooviksin, et meie komisjon ja ka juhatuses äh, aruteludel, äh, et töötatakse välja täpsemad äh, reeglid. ma ei ütle, et akrediteeritud assistentide puhul ei tohiks need kulud suureneda, kuid kui ma näen, kui palju on nüüd kohalikke assistente veel kasutusel, siis äh, tekib tõesti küsimus, et, et kuhu me nõnda jõuame, kas kuskil on ka mingid piirid? seal on lihtsalt äh, tohutud summad. ja see kõik on tegelikult äh, minu arvates täiesti proportsioonist väljas ja see on täiesti vastuvõetamatu. ma olen selle olukorra siin üle vaadanud, ma teen selle kõik riigiti ja fraktsiooniti selgeks. ma ei hakka seda siin praegu avalikustama, aga ma sooviksin, et me siiski sellel teemal tõsisemalt järele mõtleksime. me ei tohiks praeguse süsteemiga edasi minna. tänan, kahjuks pean ma ära minema jah, ma ütlesin, et te veel võtate lõpuks sõna, aga me muidugi mõistame, kui te peate lahkuma. kui nüüd järgmised sõnavõtjad äh, saaksid piirduda kahe minutiga, oleks tore, härra Tarand. Thank you, I would definitely do it two minutes. aitäh, ma saan kindlasti kahe minutiga hakkama. aitäh, härra Velle, selle uue oma info kohta parlamendi eelarve küsimustes. mul on kaks küsimust ja üks ettepanek. kõigepealt, kellega sekretäriaadis saaksin ma koostööd teha selleks, et äh, kaasata siia rohkem open source äh, tarkvara? Bill Gates on küll tore inimene, äh, annetab Aafrikale palju raha, aga me maksame talle liiga palju. seega, kas öö, on mul open source tarkvara töörühma raames kellegagi teiega, teie sekretäriaadist koostööd teha. teiseks, menetluslik küsimus. palun öelge mulle täpselt, et e, juhatus siis võtab vastu esialgsed e, numbrid. kas on võimalik, et meie eelarvekomisjon saab ka neid numbreid veel muuta või e, juhatus lihtsalt otsustab? ja lõpetuseks keele küsimus. jumal tänatud, et Eesti tõlke täna ei ole, ütleb härra Tarand, sest muidu nad loobiksid mind kividega surnuks. minu arvates peaks äh, toetama aluslepingu muutust, äh, et parlamendis oleks kõik ametlikud keeled, aga viis äh, töökeelt, prantsuse, saksa, Äh, inglise äh, ning siis ka poola kui kõige suurem slaavi keel ning hispaania kui tulevane USA ametlik keel. kui mõned inimesed kuskil on piisavalt rumalad, et valivad inimesi, kes ühtegi nendest viitest keeltest ei oska, siis saame me äh, värvata assistendi, kes siis tõlgib ongi kõik, mu kaks minutit said läbi. Madame Olmeier. Äh, proua Holmer, palun. aitäh, härra esimees. kõigepealt on mul väga hea meel et te mõtlesite selle peale, et sissepääsusid tuleb parandada, sest tõesti praegune olukord ei ole tõesti rahuldav, sellepärast et need keerduksed ei vasta tehnilistele standarditele ja ka täna hommikul nägin, kui kolmveerand üheksa assistendid kohale tulevad, siis nad seisavad seal järjekorras keerdukse ees, selleks et nad üldse sinna jõuaksid. nii et mulle tundub, et et äh, need hooned ehitati siis, kui arvestatud selliste inimeste tulvaga ja nüüd äh, nii julgeoleku mõttes kui ka tehnika mõttes tuleb neid tõesti parandada. ja siis peaks mõtlema ka selle peale, et äh, kuidas on seda teistes parlamentides reguleeritud, sest äh, meil on tõesti väga paljusid parlamente, kus kasutatakse väga kaasaegseid süsteeme, jah, on neid, kus on väga vanu süsteeme, aga on ka uusi ja me näeme tõesti, et nad on tõesti valgustatud, läbipaistvad, aga samal ajal äh, sissepääs on korralikult valvatud, nii et me tõesti peaksime hoolitsema selle eest, et need, kes ei peaks meie hoonesse saama seda ka ei teeks ja et ka seespool oleks siis julgeolek ja turvalisus tagatud. sest selline rünnak ei pruugi tulla mitte ainult äh, väljaspoolt, vaid et tegelikult ka seespoolt peame me olema rünnaku eest kaitstud, sellepärast et mida atraktiivsem hoone, seda atraktiivsem on seda ka rünnata, nii et tõesti, seda teavad ka need politseinikud, kes seisavad selle eest mul on hoonete kohta veel üks küsimus, et kui te räägite PHS hoonest, siis peaks arvestama ka sellega, et meil on ähm, kaasaegsed veemajandussüsteemid, me siin äh, tõesti äh, pudelite kaupa tassime vett majja, sellepärast et see vesi, mis meil siin hoones on torudes, ei ole mõeldud joomiseks. nii et meil tuleb tõesti ka äh, Eh, torud ümber ehitada ja veesüsteemid peaksid olema sellised, et need eh, vett ära ei rikuks ja et ei kasutataks selliseid materjale torudes, millega on siis eh, võimalik vee kvaliteeti halvendada. ning viimane punkt, restoranid, et meil on üks kui rohkem pakkuja, et meil oleks rohkem pakkujaid, mitte ainult Sodexo, see on ka väga positiivne ja me teame, et üleval, kõige kõrgemal oleval restoranis tõesti ei ole isegi mitte mingeid külmutusvõimalusi, et kuskilt veetakse see toit kohale, meid seda ei säilitata nõuetekohaselt, nii et see on tõesti õudne, kui me mõtleme, et siin on üle kümne tuhande inimese majas. Merci, monsieur Vali. Grazie presidente, farò. aitäh härra Valli. Äh, suur tänu teen väga lühidalt, sest meil on vähe aega. mis puudutab seda kolmeprotsendilist eelarve tõusu, siis minu arvates on see liiga palju. eriti arvestades, et äh, meie äh, majandus on stagneerunud või isegi tõmbub kokku. paljud liikmesriigid on pidanud pensione ja palku alandama. seega minu arvates peaks parlament ka seda arvesse võtma. et liikmesriikides on probleeme, seega eelarve võiks jääda samaks. mis puudutab valimiskampaania kulusid, siis ma ei saanud sellest asjast päris täpselt aru, võib-olla selgitate. ja siis on kuulujutte, et mõningad fraktsioonid soovivad, et fraktsiooni töötajate hüvitisi tõstetaks, ma saan aru, et nende töö on oluline, neil on suur vastutus, aga nagu ma juba varem ütlesin, selleks ei ole praegu õige aeg, me peame näitama eeskuju. mis puudutab üldkuluhüvitisi, äh, äh, siis ma olen siin uus, äh, aga ja ma ei saa kõikidest asjadest päris hästi aru, aga ma saan aru, et siin äh, pole piisavalt palju läbipaistvust nende arvete esitamisel, seda võiks tõsta. reisikulutused, võib-olla oleks võimalik näiteks lennufirmadega mingisuguseid kokkuleppeid sõlmida, sest sageli on reisikulud väga suured. kui minu assistendid mulle pileteid broneerivad, siis ma näen, et need maksavad väga palju, võib-olla oleks võimalik kuidagi neid kulusid vähendada või öö, võiks reisida lihtsalt turistiklassis, ma tean, et paljud kolleegid äh, reisivad äriklassis. sest see on prestiižsem. mis puudutab turvalisust ja Strasbourgi, siis ma tean, et sellega tegelevad Prantsusmaa ametivõimud. Belgias on olukord teistsugune ja minu arvates Belgia peaks äh, meid toetama, võttes ka rahaliselt, võttes arvesse, kui palju kõik institutsioonid panustavad Belgia majandusse. siis äh, äh, on probleeme näiteks õhukonditsioneeriga, mille võiks vahel välja lülitada, siis meil võiks olla vähem plastpudeleid siis see kolmkümmend miljonit Euroopa ajaloomajale, palju selle iga-aastane ülepidam-, mida, ülalpidamiskulu veel võiks olla ning milline on lisandväärtus meie parlamendi tööle? aitäh, ütleb härra Rüübik, suur tänu peasekretärile selle eest, et ta ütles, et meil on vaja paindlikkust tagada hoonetes, sest tõesti on rahvasaadikuid, kes töötavad palehigis, kes on tõesti pühendunud ja oma otsuseid tõsiselt võtavad. on aga ka teistsuguseid ja sellepärast tõesti on meil nõudmised erinevad, mõned töötavad väga palju, mõned väga vähe ja sinna vahele jäävad need siis, kes on tegelikult tõsiselt asjast huvitatud. ja sellepärast on see üldkuluhüvitis ju ka niimoodi üles ehitatud, et iga saadik ise otsustab, palju on tal vaja assistente ja kuidas ta oma töö kõige paremini ära korraldab ja kui keegi vähe tööd teeb, tal ei ole assistente, siis parlament saab tõesti väga palju kokku hoida või kui tal on vähe või vähe kvalifitseeritud inimesed tööle võetud, siis ta saab ka palju kokku hoida, aga sellise nõudega kõik nõus ei oleks ja sellepärast on see paindlik lähenemine väga tähtis. peale selle tuleb ka ülemmäär paika panna, et äh, kui palju saab tõesti kõrgelt kvalifitseeritud inimesi tööle võtta on täiesti selge, et äh, mõni tahab äh, kunagise välisministri või rahandusministri assistendiks võtta ja siis oleks tõesti hea, kui tal oleks äh, siin paindlikkust ja mänguruumi. ma arvan, et väga tähtis on ka see, et me turvalisust suurendaksime hoones, meil on siin kõigil nutitelefonid, et me teame, et need, need vidinad sajaprotsendilised identifitseerivad meid, meil on võimalik uue tehnoloogiaga lihtsaid lahendusi leida, näiteks Austraalia parlamendis on lugu selline, et sa kõnnid seal väravatest läbi, julgeolekupersonal saab kohe sinu pildi, kõik teavad, et sa oled rahvasaadik ja see on väga lihtne ja niimoodi on võimalik eristada siis rahvasaadikuid külalistest ja lobistidest ja oleks tõesti väga hea, kui saadikuid saaks niimoodi identifitseerida. ma arvan, et meie reisikuluhüvitiste puhul on ka võimalik väga palju lihtsustada. siin paar päeva tagasi sain eelmisest aastast veel paberit tagasi, see puudutas äh, Äh, meie ametiperioodi esimest istungit ei saa tõesti olla nii, et see kõik võtab aasta otsa aega, ma arvan, et kõike tuleks teha võimalikult kiiresti ja sellepärast tuleks ka audit võimalikult kiiresti pärast auditiperioodi lõppu koostada ja reiside puhul on tähtis see, et äh, parlamendiliikmed reisiksid, nad peavad nägema, kuidas äh, mujal küsimusi lahendatakse, eriti kui neid paremini tehakse ja igal liikmel peab olema ka võimalus vähemalt üks assistent kaasa võtta. tänan, proua Gordia Sabal. suur tänu, härra esimees, mul on paar küsimust. meil on aeg peaaegu otsas peasekretär rääkis siin sellest, et delegeeritud õigusaktidega tegelemiseks peaks looma eraldi teenistuse, rääkis dokumentide teenistusest, sellest, kuidas nad aitaks saadikute tööle kaasa, kui palju selleks raha kuluks ning kas see on kooskõlas meie personalikärbetega, mida me koos teiste institutsioonidega peame tegema siis ka lasteaed, on ammu juba plaanitud üks uus lasteaed ehitada, kaugele sellega jõutud on? härra Kaier. hästi lühidalt, kolm protsenti tundub mulle päris korralik lonks olevat, sest kõik, kes siin on, teavad, et kulusid indekseeritakse Belgias, see tähendab seda, et pidevalt äh, elektrikulud tõusevad, kui kõrge on see indeks, millega te arvestate kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, sest siis on näha, kui suur on eelarve netotõus. teine märkus läheb samas suunas nagu Paul Rüübigi mõtted. kui on liikmeid ja kui on tõsi see, et on liikmeid, kellel ei ole Brüsselis mitte ühtegi assistenti, aga kodust nelikümmend, siis mulle tundub, et on tegemist illegaalse parteide rahastamisega, ma tõesti ei kujuta ette, et on inimesi, kes kõik siin teevad üksi ja kodus on neil nelikümmend inimest, kes peavad ära tegema selle töö, et nad siis saadikute, saadikute valijatele seletaksid, mida saadik Brüsselis teeb. praegusel hetkel on õigusloomeline taust selline, et äh, saadikutel on kohustus siin assistent tööle võtta või kui nad seda ei tee, siis nad äh, ei saa seda assistendi värbamise kulu üldkuluhüvitise osana. suur tänu, härra Käia. nüüd oleme jõudnud küsimustega ühele poole. Äh, võin veel anda lühidalt sõna äh, härra peasekretärile, aga kindlasti tuleme ka pikemalt kõigi nende küsimuste juurde tagasi edaspidi. üritan anda endast parima, aga arvestades sellega, et oli nii palju küsimusi, võib-olla ei ole see nii lihtne. kõigepealt härra Manka küsimus, et mis oli auditi tulemus Inlo peadirektoraadi äh, kohta tollest me ju rääkisime toona, tulemus oli see, et me pida, pidime hoonete hooldamise osas väga palju ära tegema, õnneks me seda ka tegime, sest kui me seda poleks teinud, siis me ei oleks näiteks avastanud, et äh, Brüsseli täiskogu saal oli kohe-kohe kokku kutsuma, kukkumas ja sellel oleks võinud tõesti väga õudsed tagajärjed olla nii et ma arvan, et viimase viie aasta jooksul oleme me tõesti saavutanud selle ülemineku, et me eh, ei mõelnud mitte ainult selle, et me, et me arvame, et meil on ainult uued majad, millega pole vaja tegeleda, aga teiselt poolt me hoolitsesime ka selle eest, me saaksime uusi hooneid ja mõtleksime nende hooldamise kulude peale. ja õnneks on meil väga terve rida väga suuri hoonete projekte ja nende kulud on praegu kõik äh, raamides, kaasa arvatud Kodra-, Konrad Adenaueri hoone Luksemburgis ja see on nii riiklikus võrdluses kui ka rahvusvahelises võrdluses tõesti erakorraline, et jäädakse esialgsete kulude raamidesse, nii et mulle tõesti tundub, et seda on saavutatud ka professionaalse juhtimise kaudu Te küsisite kokkuhoidude kohta. eelmistel aastatel me ütlesime täiesti teadlikult, et äh, meie eesmärgiks on äh, nii säilitada kui innovatsiooniga kaasa minna, ehk et me soovime uusi lahendusi, aga teiselt poolt me teame, et me peame ka kokku hoidma, et me hoiame vanu korras selleks, et saaksime uut ette võtta, nii et meil on umbes äh, kolm-neli positiivset prioriteeti, seitse-kaheksa negatiivset ja nii nende kaudu me lõime mänguruumid, mida meil varem ei olnud olemas ja me peame selle tööga ka jätkama. suur tänu ka selle eest, et eelarvekomisjon alati on toetanud seda, et kui me oleme hooneid ostnud, siis võimalikult äh, saime me ära kasutada ka selle aasta või erinevate aastate ülejääke selleks, et me saaksime võimalikult kiiresti tagasi maksta need summad selleks, et me ei maksaks intressi. näiteks kui viisteist miljonit on võimalik parem tagasi maksta, siis tegelikult me hoiame kuusteist, seitseteist miljonit intressidena kokku. ja ma olen väga tänulik äh, ka selle eest, et ka Konrad Adenaueri hoonet me saime niimoodi renoveerida, et me jäime kulude piiresse. ma ei tea täpselt, millised on saadikute kulud täpselt, aga teil on õigus, neid kasutatakse väga erinevalt, on neid, kes kogu aeg esitavad taotlusi, teised mitte jah, väga palju on, läheb nendest kuludest komisjonile, aga väga palju ka meile. Te rääkisite, kas muudatusettepanekute tõlkimisest eelmises eelarvemenetluses leppisime me kokku, et muudatusettepanekud valdkonnakomisjoni tasandil tõlgitakse ainult nendesse keeltesse, mida kasutavad komisjoni liikmed, nii et meil on väga palju muudatusettepanekuid, mis ei jõua täiskogule ja niimoodi me hoiame väga palju raha kokku. nii et need muudatusettepanekud, mida tõesti tuleb tõlkida, ka siis tõlgitakse ja see mõte selle taga, et tõlgime ainult vajadusel, on tõesti väga tähtis. meie kogemus oli ju, et pleenumi, vabandust, täiskogu protokolli me varem automaatselt tõlkisime kõikidesse keeltesse, nüüd kui me seda enam ei tee, hoiame me igal aastal kümme miljonit eurot aastas kokku ja mitte keegi pole sellest veel puudu tundnud või vähemalt minult küll pole teada, et see oleks nii olnud komisjonide koosolekute protokolle enam automaatselt välja ei trükita, aga need on ainult elektrooniliselt saadavad ja see on ka jällegi uuendus, mis peaks kehtima kogu parlamendis. viimase kümne aasta jooksul oleme me vähendanud oma paberikasutust viiekümne protsendi võrra, aga ma arvan, et veel umbes kümme protsenti on võimalik kokku hoida härra Debre ütles, et ta on nõus julgeoleku tagamise ettepanekutega, aga et küberkuritegevuse vastu peame paremini võitlema. tõesti, küberjulgeoleku osas peame me öö, olukorda parandama, aga see ei ole lihtne, kui kogu aeg soovitakse igal pool ka mobiilset kommunikatsiooni tagada ja et oleks võimalik kasutada erinevaid mobiilseid vahendeid erinevatel erinevate standarditega vahendeid, aga see on tähtis ja me peame investeerima sellesse küsimusse. suur tänu ka selle eest, et me peaksime ka äh, komisjonide kontrollivõimalusi parandama ja saadikute töötingimusi parandama. ikka veel kolmesajal saadikul ei ole lisakontorit ja meil on vaja ka paindlikumaid mööblilahendusi leida, eriti kui mõtleme äh, et mööbel on kakskümmend aastat vana. sain ka väga selgelt aru sellest reeglist, mis siin välja toodi kohalike assistentide kohta, siin tuleb meil tõesti numbrid ja faktid kõigil üheskoos üle vaadata, praegu me oleme väga paindlikud, võib-olla me oleme liiga paindlikud, ma arvan, et siin tõesti tuleb seda küsimust üksikasjalikult vaadata. härra Tarand küsis äh, vabavara kohta. me oleme tõesti väga palju seda kasutusele võtnud, kontaktisikuks on siin informaatika peadirektoraadi peadirektor härra Viella, kes kohe kindlasti on valmis teiega koostööd tegema menetlus, eelarvemenetlus, kõigepealt pannakse juhised paika, siis eelnõu, ma eeldan, et üheksandal märtsil vaadatakse siis läbi ja siis peetakse läbirääkimisi eelarvekomisjonil ka ja meil õnnestus alati eelarvekomisjonis kokkuleppele jõuda. nii et siis juhatus kui ka eelarvekomisjon mõlemad toetasid eelarve eelnõud, nii et me tõesti üritame leida sellist lahendust, millega on mõlemad pooled nõus. ehk et me siis äh, Äh, kulusid suurendame niimoodi, et kõige tähtsamad projektid saaksid rahastatud. Äh, mis puudutab äh, lepingute muutmist keelte režiimi osas, siin ma ei saa midagi öelda, aga niikaua, kui need ähm, reeglid kehtivad, siis me tõesti üritame, et meie keeletalitused oleksid tõhusad äh, selleks, et mitmekeelsust tagada. proua Holmaier mainis neid keerduksi, need vahetatakse järgnevatel kuudel välja, need on liiga vanad, nad ei vasta kaasaegsele tehnikale. nii et uste osas me tõesti ei oota isegi kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat ära, vaid äh, uksed vahetatakse välja järgnevatel kuudel ja meil on juba siin edukas äh, hange selle kohta läbi viidud Äh, julgeoleku puhul lähtume me sellest tehnikatasemest, mis meil on Euroopa välisteenistuses, sellepärast et Euroopa välisteenistus on viimane institutsioon, mis loodi koos ka teatud julgeolekunõuetega, nii et äh, see on, asutus on meile orientiiriks ja ma arvan, et siin meil on tõesti võimalik väga suuri edusamme teha. me peame mõtlema ka selle küsimuse peale, et kes millisest sissepääsust sisse saab, kas kõik kõigist või igaühe jaoks eraldi, aga see on ka väga tähtis küsimus, siis äh, remondikulud, Paul Henry spaak, äh, veemajandus, köögid, jah, aga me peame mõtlema ka selle peale, kas PHS hoone, nii nagu ta seal praegusel hetkel on, peaks jääma nii, nagu ta on või et meil on seal probleeme ja et äkki me peaksime neid puuduvaid võimalusi seal kuidagi asendama. eriti just komisjoni koosolekuruumide puhul või teatud ka teiste saalide puhul, kus peetakse kolmepoolseid läbirääkimisi, et äkki peaksime me need looma, sest praegusel hetkel meil vastavaid ruume ei ole. härra Valli rääkis kolmest protsendist meil praegusel hetkel kulud tõusevad, eriti just personalikulud. meil on uus süsteem, mis toob endaga kaasa rohkem kulusid, Brüsselis ja Luksemburgis indekseeritakse, nii et tõesti, sellega me peame arvestama kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal meil valimiskampaania kulusid pole, ma üritasin seda selgitada ja siis me saame võib-olla siin e-, e-, erinevaid investeeringuid selle kaudu teha. üldkuluhüvitise kohta ma juba ütlesin, et see on poliitiline otsus, aga saadikute nõupidamised on tähtsad, nõupidamised erinevate allikatega selleks, et me väga spetsiaalsete seaduste puhul ei sõltuks veelgi rohkem lobistidest see on ju ka tõsi, sest äh, neil on alati selline spetsiifiline äh, abinõu pakkuda, aga selle abinõu taga on siis ka kindlad huvid, nii et tõesti tähtis oleks, et oleks sõltumatud parlamenditöötajad, kes saaksid aidata. mis puudutab äh, Belgias valitsevat julgeolekut, siin vastutab ka Belgia kuningriik, üha rohkem hakatakse ka sellest aru saama, vähemalt viimastel nädalatel oleme me selle kohta selgeid sõnumeid saanud siis küsimus Euroopa ajaloomaja kohta. siin on kokkulepe eelarvekomisjoniga aastast kaks tuhat kaksteist. see puudutab nii investeeringuid kui ka jooksvaid kulusid. jooksvad kulud pandi toona paika äh, tänastes hindades oleks see kaksteist koma viis miljonit eurot, me peame sellest kinni aga siin tuleb mõelda ka selle peale, et praegusel hetkel on parlamentaariumis nii palju külalisi, et me oleme oma piirid saavutanud. see ei ole mitte mingi äh, luksus, mida me endale võimendame, meil on üle miljoni inimese seal käinud ja külastajaid on nii palju ja meil on tõesti väga kahju, et need äh, klassid, kes tulevad ja tahavad seal rollimänge mängida, peavad ja me peame neljast taotlusele kolme, kolmele ei ütlema just sellepärast, et meil ei ole piisavalt ruumi ega aega, nii et tõesti see Euroopa ajaloomaja avamine on praegu väga hea. nüüd härra Rüübi esitas küsimusi. meil on siin juhatuse töörühma soovitused, mis minu teada on ka juba rakendatud ja läbi arutatud teiste saadikutega siis selle võimaluse kohta, kuidas äh, kaasaegset tehnoloogiat kasutada äh, ka julgeoleku tagamiseks ja turvalisuse tagamiseks ja ka selle kohta siis, et assistendid peaksid reisidel kaasas käima. proua Guardiasabal küsis delegeeritud õigusaktide kohta. me peame personali vähendama, me oleme võtnud kohustuse igal aastal ühe protsendi üks protsent personalist äh, äh, koondada või vähemalt vähendada ja seda siis alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist, see ei tähenda ka seda, et kui siiski tekib vajadus, me lisakohti loome. me tegime seda ka eelnevate eelarvete kaudu, näiteks informaatika osakond, mille me tõime parlamendi sisse äh, selline võimalus on, seda tuleb ettevaatlikult kasutada, aga seda me kasutaksime just delegeeritud õigusaktide puhul ja osaliselt ka turvalisuse tagamise jaoks. siis te küsisite veel teise lasteaia kohta. praegusel hetkel on meil umbes viiskümmend inimest ootejärjekorras, me tahame, et meil oleks lasteaegade, lasteaedades neli rühma. siis härra Kaier küsis, et et äh, mis on see indeks, osaliselt äh, tuleneb see nendest kuludest, mis meil on äh, personali rahastamise, teiselt poolt rahastamisest, mis tuleb lepingutest ja teiselt poolt meie kulud on nii Brüsselis kui ka Luksemburgis. see tähendab seda, et et see hinnasurve ja kulude surve oli eriti õudne just Lõuna-Euroopas, mitte aga siin pr-, esimees palus, et ma võimalikult kiiresti ja lihtsalt vastaksin, ma vist päris täpselt nii ei teinud, aga vähemalt pingutasin. jah, aga see oli äh, selge ja mm, põhjalik ja täpne. hea oleks, äh, kui äh, parlament tõesti avaliku raha kasutamisel oleks vastutustundlik ja ma arvan, et seda ootavad kõik meie kodanikud ja parlament peab siinkohal eeskuju näitama. suur tänu, kui rohkem küsimusi ei ole, siis see on suurepärane. tänan teid osalemast, järgmine kohtumine toimub kuueteistkümnendal märtsil